Right. Good morning, everyone. Good morning, ladies and gentlemen. tere hommikust, daamid ja härrad. ja tervitan teid kõiki esimesel komisjoni koosolekul pärast suvevaheaega. ma loodan, et teil on aega olnud puhata, loodan, et suvepäike teile meeldis ja nüüd lähemegi päevakorra juurde esimene päevakorrapunkt on päevakorra kinnitamine ja ka homse päevakorra kinnitamine, kui kommentaare ei ole, siis on päevakord vastu võetud. minul teadaandeid teile ei ole praegusel hetkel, ütleb härra McAllister, nii et võime minna kolmanda päevakorrapunkti juurde, mis puudutab Euroopa Liidu kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta üldeelarvet, kõiki jagusid, raportööriks on meie kolleeg eh, härra Benifei, tere teile! ning nüüd võimegi minna hääletamise juurde, juhul kui raportööril ei ole meile midagi öelda. vist ei ole selge. siis kas alustame? alustame hääletusnimekirjaga, mis puudutab eelarvemenetlust. ja kui ma õigesti olen aru saanud, siis võimegi minna esimese punkti juurde. muudatusettepanek viis, kaks, kolm, kuus. kas, kas kõik äh, on kursis, kas kõik, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid vastu võetud? viis, kaks, kolm, seitse poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. viis, üks, viis, kaheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. viis, üks, viis, üheksa poolt, vastu erapooletuid, tagasi lükatud. viis, üks, kuus, null poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. viis, kaks, null, üks poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kuus, viis, kaks, üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. viis, üks, kaks, kuus, kaks poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud siis viis, kaks, kolm, kolm poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. viis, kaks, kolm, kaks võeti tagasi, edasi viis, kaks, kolm, üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss üks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. viis, kaks, null, kolm poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud viis, üks, kuus, kolm poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. viis, üks, kuus, neli poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. viis, kaks, kolm, viis poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. viis, üks, kuus, kuus poolt, vastu, erapooletuid. aga teeme sooja, kontrollime. viis, üks, kuus, kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud ja see on tagasi lükatud kakskümmend neli kaheksa vastu. edasi, kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. viis, kaks, null, viis poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. edasi viis, üks, seitse, kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime, viis, üks, seitse, kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud nelikümmend seitse nelja vastu, tulemus on väga selge, viis üks, viis kaks null kuus poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud, viis üks seitse kolm poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud, viis üks seitse üheksa poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud, viis üks viis null poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud, viis üks üheksa null poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud, kompromiss kolm poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud viis kaks null kaheksa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, viis, üks, seitse, üks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. viis, kaks, kaks, kaheksa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, viis, kaks, kolm, null poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss neli poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss viis poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud viis, kaks, üks, kolm poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, viis, kaks, üks, neli poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. viis, ei, see on tagasi võetud, viis, üks, viis, üks poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime, viis, üks, viis, üks, hääletus on alanud. hääletus closed. hääletus on lõppenud ja see on vastu võetud kakskümmend kaheksa versus kakskümmend kaks. viis, kaks, üks, viis poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. viis, kaks, üks, kuus poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. viis, üks, ei, see langes ära. kompromiss kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud viis, kaks, üks, üheksa poolt, vastu, erapooletuid kontrollime, viis, kaks, üks, üheksa, hääletus on alanud. Vote is closed. hääletus on lõppenud. selgelt vastu võetud viis, kaks, kaks, null, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud viis, kaks, kaks, üks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, viis, üks, kaheksa, ei, see langes ära. kompromiss kümme, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. siis hääletame plokina viit muudatusettepanekut, kes on poolt, vastu, erapooletuid, need on vastu võetud, siis plokina muudatusettepanekud alates viis, üks, seitse, viis kuni kuus, viis, kaks, kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud ja lõpetuseks viis, üks, seitse, kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, ka vastu võetud. nii palju siis sellest. Then... ja nüüd arvamuse projekt Euroopa Liidu kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta üldeelarve, kõik jaod, taaskord raportöör on härra Benifei, kes sõna ei soovi hetkel, siis võime minna hääletuse juurde. kõigepealt muudatusettepanek number üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kaks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kolm poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. number neli poolt, vastu, erapooletuid. no kontrollime seda, number neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tulemus on tegelikult väga selge. number viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud tulemust ei eh, öeldud välja, tulemus oli kakskümmend kuus versus seitse ja kakskümmend üks erapooletut, öeldakse kõrvalt. Eh, igatahes tuleb edasi minna, muudatusettepanek number seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss üks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud muudatusettepanek neliteist poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. viisteist poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kuusteist poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. seitseteist poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kaheksateist poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. üheksateist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kolm poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud edasi kompromiss neli poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend kaheksa kuni nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud nelikümmend neli langeb ära, nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss viis poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, järgmiseks kompromiss kaheksa kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. elektrooniline hääletus arvamuse projekti üle koos muudatusettepanekutega, hääletus on alanud viiskümmend kuus hääletajat viiekümne kuuest. hääletus on lõppenud, nelikümmend kolm poolthäält, kaheksa erapooletut, viis vastu, õnnitlen raportööri. ja aitäh tõhusa töö eest. So, is the foreign minister already anywhere near? kus me siis ajakavaga oleme? ja kas välisminister on kohal? palun, head kolleegid, jääme kõik ruumi sisse siia saali. välisminister peaks tulema, tõesti hääletasime väga kiiresti ja tõhusalt.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 So ladies and gentlemen, dear colleagues. daamid ja härrad, head kolleegid, paluksin teil nüüd äh, oma kohale tagasi pöörduda, me sooviksime jätkata meie väliskomisjoni koosolekuga enne eduarenute arutamist on mul väga hea meel siin tervitada Nikola Dimitrovit, kes on Jugoslaavia Makedo-, endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi välisminister. tere tulemast, samuti sooviksin tervitada ka ametisse nimetatud äh, suursaadikud Agnes Ruusi-Popovskat. tere tulemast meie komisjoni ja edu teile töös Brüsselis. härra Dimitrov on hästi tuntud äh, külaline ja isik äh, Makedoonia poliitikas meie ootused valitsusele, kes kaks tuhat seitseteist aasta juunis tööd alustas, on väga kõrged, lähtudes äh, ennenägematust kriisist ja me, te olete pöördunud tagasi oma koduriigi usaldusväärsete partnerite koostöö tagamiseks, selleks, et läbi viia reforme ja nagu lubasite ka kaks tuhat, varasemal kohtumisel kaks tuhat seitseteist on olnud väga edukas aasta, aga samas väga palju on vaja veel teha, neid jõupingutusi on tunnustanud Euroopa Liit ja NATO eh, ning läbirääkimise eh, kõnelused on algamas ja nii nagu ka Euroopa Liiduga ja ma sooviksin teile anda kõigepealt eh, sõna selleks, et rääkida, mis teie riigis on toimumas millised on potentsiaalsed arengud äh, rahvahääletuse eel. tere tulemast siia väliskomisjoni ja me kõik, äh, vaatamata fraktsioonidele, väga huvitatud teie riigis toimuvast. suur tänu, äh, härra McAllister, alati on eriline privileeg siin teiega koos viibida seekord oli saabumine sujuv ja ma loodan, et see on hea enne ka sujuvaks äh, teekonnaks, mis meie riigil ees seisab. ja aasta pärast, äh, kaks tuhat üheksateist aasta juunis, kus äh, valitsusvaheline konverents lõpeb. ma teen lühidalt, keskendun suurematele teemadele selleks, et meil oleks rohkem aega heaks arvamuste vahetuseks, ootan teie küsimusi, et neile vastata. alustuseks tahaksin kiita teie eh, demokraatliku koja tarkust. meil on olnud eh, pidev pühendumine ja toetus eh, Balkani tuleviku osas, seda teie poolt laialas ulatuses ja meil oleks võinud minna paremini, kui kõik liikmesriigid ja institutsioonid oleksid teie nõuandeid ja soovitusi kuulda võtnud. meil on hea meel teie pühendumise eest Jean Monnet dialoogile, meil on ühine parlamendi komisjon Skopjas toimumas ja ootame seda pingsalt. samuti noortekonverents on ees seisvas jällegi Skopjes äh, ja septembris. sooviksin rõhutada seda, et äh, toon teile häid uudiseid, mis võib-olla on teie jaoks üllatuseks, arvestades keerulisi aegu, milles me elame nii Euroopas kui äh, ka kaugemal parim on lähtuda perspektiivist, kust me alustasime ja kuhu me oleme jõudnud eelmise aasta esimesel juunil alustasime me kaks tuhat seitseteist aastal. tegemist oli äh, tumedamate sündmustega meie demokraatlikes äh, olukorras aprillis kaks tuhat seitseteist. Makedooniat kirjeldati äh, riigiga, riigina, kus oli probleeme institutsioonidega, õigusriigi põhimõttega kohtunike ja poli-, kohtunikud, kes tegutsesid poliitikute huvides, osad meediakanalid ei kajastanud rünnakut parlamendile, sealhulgas ka avalik ringhääling. mõned meediaesindajad otsustasid seda mitte teha tänu pealtkuulamistele, kus äh, räägiti korruptsioonist äh, ja võimu kuritarvitamisest, me oleme teinud äh, täieliku pöörde ja me oleme keskendunud siseriiklikult äh, sellele, et äh, sellest olukorrast välja tuua, taas üles ehitada meie demokraatia ja võib-olla isegi minna kaugemale, sest äh, meil on väga vihane avalik arvamus, kodanikuühiskond pingutab, me oleme saanud õppetunni, et seisukoha võtmine avalikult on oluline üheks näiteks saan teile tuua finantskompensatsioonide lekke kohta, mis puudutas valimiskomisjoni, mida nad andsid endale, siis avalikkus reageeris niivõrd negatiivselt, et nad olid sunnitud tagasi astuma. meil on üks parimaid tulemusi meie kodanikud on aktiivsed ja me oleme õppinud olulise õppetunni. me lähtume õigusriigi põhimõttest ja kõikidest uutest äh, parlamendis hääletatud seadustest, rakendamine on see, mis on oluline. meil on kohtuotsused, mis puudutavad äh, eriprokuröri ja käimasolevat äh, juhtumit, mis puudutab korraldajaid ja osalejaid seoses rünnakuga parlamendile eelmise aasta aprillis. vastutus on oluline ja ma tahaksin siinkohal pöörduda teie poole, te olete päritud, pärit erinevatest poliitilistest peredest, Makedoonia poliitiline kriis oli eufemism karistamatuse olukorra suhtes meil ei ole seda luksust, eh, mis puudutab ideoloogilist võitlust tavapärase parem-vasak eh, eh, tiiva vahel. meie olukord oli võidelda demokraatia säilimise eest, ehk siis valik oli õige ja vale vahel ja ma arvan, et poliitiline mobiliseerimine ületas etnilisi ja, ja poliitilisi jooni selleks, et endaga kaasa tuua see poliitiline muutus olukord meedia osas on justkui räägiksime me teisest riigist. käivad arutelud, arutelud on head. enne kaks tuhat kuusteist aasta valimisi oli meil mitmeid aastaid, kus arutelusid poliitiliste vastastega ei toimunud, isegi enne parlamendivalimisi, mida toimus mitmeid mis puudutab rahvusvahelisi suhteid ja meie välispoliitikat, meil on viis naabrit, meil on mitmetega nendest probleeme. kaks põhiküsimust äh, kahe naabriga, kes on Euroopa Liidu liikmed, meie Kreeka sõbrad ja Bulgaaria sõbrad. võimule tulles pöördusime me meie naabrite poole me elame piirkonnas, kus on väga rikas ajalugu, aga mis ei käsitleb praegust olukorda ega tulevikku, me ei saa geograafiat muuta, me ei saa muuta ajalugu, aga me saame, kui me keskendume, kujundada meie tulevikku. ja see tulevik on ühine ja Euroopa-suunaline. see, mida me tegime oli meie arvates lepitus ja ühinemine läbi Euroopa integratsiooni. kasutades äh, Schumanni sõnu, kes ütles, et Euroopa ei saa loodud ühe hetkega ega ühe kavaga, vaid seda ehitatakse konkreetsete saavutuste läbi, mis loovad de facto solidaarsuse see, mida äh, Makedoonia Vabariik, Bulgaaria ja Kreeka tegid, on täpselt see konkreetsed saavutused, mis loovad de facto solidaarsuse. ja ma sooviksin äh, siinkohal väljendada teie ees avalikult oma kiitust mõlema äh, so-, Sofia ja Ateena juhtrolli osas, mis kerkisid esile selgelt meie arutelu käigus üldasjade nõukogus ja hiljem ka said toetuse ülemkogult. ja ma luban, et ma rohkem tsitaate ei kasuta, aga see on nüüd tõesti väga oluline, tahaksin omalt poolt rõhutada äh, selle edu ulatust, see ei puudutanud mitte ainult tavapärase Balkani kahepoolse äh, vaidluse lahendamist. tuhande üheksasaja neljateistkümne aasta äh, Nobeli rahupreemia äh, laureaat Prantsuse intellektuaal Carnegie komisjonist, kes tahtis selgitada Balkani sõdade olukorda tuhande üheksasaja neljateistkümnendal aastal ja kõneleja tsiteerib tõelised süüdlased on need, kes äh, üldhuvid ohverdavad oma isiklike huvide nimel, mida nad nii halvasti mõistavad ja kes oma riigis lähtuvad konflikti ja äh, steriilsest käsitlusest. reaalsuses ei ole mingit päästeteed ei väikestele äh, riikidele ega suurtele riikidele, välja arvatud ühinemine ja lepitus. see on see, mis tõesti aset leidis viimasel neljateistkümnel kuul meie piirkonnas. mul on väga hea meel, et mitmed liikmesriigid, ühed enam kui teised, on tunnustanud äh, seda arengut. aga me ei soovi mingisuguseid teeneid, me ei taha politiseeritud liitumisprotsessi, me ei taha tasu saada ainult poliitilise julguse ja visiooni eest tuleviku osas. riigid äh, peaksid käsitlust leidma lähtudes oma tegevusest äh, Kopenhaageni kriteeriumitest lähtuvalt ning ja kolm kuus üheksa kava rakendamine on meid viinud äh, olukorda, kus me oleme teinud suurimaid edusamme lähtudes viimasest komisjoni äh, aprillis avaldatud raportist, üheksas valdkonnas, mis on komisjoni põhikäsitluse all, enamus nendest puudutavad äh, põhiküsimusi, me oleme äh, soovutanud suuri edusamme viie osas. me liigu-, liigume edasi tahaksin lühidalt rääkida ka piirkonnast laiemalt sest ma olen kindel, et mul on võimalik detailselt äh, käsitleda neid teemasid, õigusriigi põhimõte, avalik haldus, korruptsiooniga võitlus ning äh, luuresektori reform. me kõik teame, et arutelud piirkonnas on praegusel hetkel keskendunud ka muudele teemadele hiljuti oleme kuulnud väga palju dialoogist äh, Pristina ja Belgradi vahel. kui me soovime Balkanil rahu, üheksakümnendatel äh, võitis Euroopa visioon. me kõik liikusime edasi, äh, tegime suuri jõupingutusi ja me kõik jagasime visiooni äh, kuulumisest Euroopa Liitu, kus piiridel ei ole tähtsust või mitte olulist tähtsust. ja see, et see visioon mingil määral on küsimuse all, see, et äh, geopoliitiline konkurents on tekkinud Balkanil, tuleneb suures osal äh, liitumise läbirääkimiste viivitustel ja ma ei näe mingisugust muud visiooni kestliku rahu osas, demokraatia ja õitsengu osas meie piirkonnale. me peame äh, keskenduma ja energia suunama liitumisprotsessi kui on edusamme, siis on vaja sellest äh, kiita, kui on tagasilangusi, siis on vaja see ka välja tuua ja see on ainus viis, mis aitab integreerida seda piirkonda. Balkanit peetakse tihtipeale Euroopa perifeeriaks. aga tegemist on saarekesega Euroopa Liidu liikmesriikide vahel aeg-ajalt on see meie poliitilise tähelepanu perifeerias, aga geograafiliselt on tegemist äh, saarega keset Euroopat ning kaks tuhat viisteist aasta mm, rändekriis näitas meile seda ja näitas, miks see piirkond on niivõrd oluline Euroopa enda julgeoleku tarbeks. meil ei ole alternatiive, tegemist on piirkonnaga, kus kolm neljandikku piirkonna kaubandusest toimub Euroopa turuga, see puudutab ka minu riiki. sama puudutab ka väli, otseseid välisinvesteeringuid, kolm neljandikku on sealt pärit ja me oleme siin seotud poliitiliselt, majanduslikult, tulevikuperspektiivis ja ka julgeolekust lähtuvalt. ja viimane punkt selle kohta, milline on olukord seoses rahvahääletusega. tegemist on väga olulise poliitilise ristteega, mille ees meie rahvas on. Makedoonia vabaduse äh, saavutamisel olin ma kaheksateist, järgmisel kuul saan ma nelikümmend kuus ja see on äh, teine võimalus minu põlvkonnale tagada meie riigi äh, Äh, kindluse tagamisel. me oleme nii palju oodanud ooteruumis nii NATO kui ka Euroopa Liidu osas. poliitikud on äh, karjääri teinud naabritega vaideldes. Balkanis ei saa olla edukas, kui piirkond tervikuna ei ole edukas. kõik me oleme loomulikud liitlased piirkonnas on meil vaja äh, uut kujundatud ähm, konkurentsi, kelle meedia on kõige vabam, kelle kohtunikud on kõige tõhusamad ja sõltumatud, kellel on parimad palgad, kellel on parem tervishoiuteenus ja parem haridus. konkurents äh, ajaloo osas, kes on vanim riik kellel on kõige õitsvamad tulemused, ei ole terve eh, ja edasiviiv konkurents. me oleme loomulikult uhked oma ajaloo osas, aga me peame näitama, et eh, meie põlvkond saaks olla uhke saavutuste üle praegu ja homme. kui me ebaõnnestume, siis kõik meie talendid kolivad eh, teie koduriikidesse selleks, et meie noor põlvkond koju jääks, on meil vaja Euroopa tuua meie piirkonda, meie riiki. ja me oleme järjekindlad selles osas, me plaanime sellel rahvahääletusel olla edukad. meil on traditsioon arukate otsuste tegemistel raskete küsimuste osas ja võib äh, soovida paremat poliitilist äh, tulemust. mõned poliitikutest äh, hiilivad vastutusest kõrvale, mõned hiilivad kõrvale vastutuse eest tuleviku osas, need on keerulised teemad. mõnede jaoks on see poliitiline eneseohverdus, aga rahvahääletus ei puuduta parteisid, vasak, poolseid, parempoolseid ega seda, kas äh, valitsus on meelepärane või mitte, see puudutab riigi tulevikku ja see puudutab sõpruse loomist äh, piirkonnas, kus on seda vaja ja sellega ma praegu lõpetaksin ja suur tänu tähelepanu eest. aitäh, minister äh, Dimitrov aitäh selle sissejuhatuse eest poliitiliste vaadete osas, kuueteist minutiga saite hakkama. ja kui tulete meie väliskomisjoni, siis on kohal väga paljud kolleegid ja väga paljud soovivad ka sõna. ja meil on rekordarv sõnasoovijaid ja nüüd ma pean juba ütlema, et rohkem juurde me ei võta sõnavõtjaid, meil on praegu juba seitseteist kolleegi, kes sõna soovivad üritan olla nii õiglane kui võimalik kõikide fraktsioonide osas. milline oleks teie ettepanek, kas kuulata ära kõik küsimused või äh, poolitada see? poolitame siis küsimused. ja lähen nii kaugele kui võimalik ja siis ütlete, kus äh, pausi teeme ja alustuseks Rahvapartei nimel härra Preeda suur tänu, lugupeetud esimees, lugupeetud äh, minister, aitäh selle sõnavõtu ja kohaletuleku eest, Kristjan, oota palun hetk, ütleb äh, esimees. okei okay,, see bon. Voilà, donc... kas nüüd kuulate tõlget? suur aitäh, aitäh, et olete siia tulnud, aitäh sõnavõtu eest. mina tahaksin äh, öelda paar sõna neli aastat tagasi olime me veidi äh, äh, reserveeritud Lääne-Balkani küsimuses, selles osas, mis seal oli toimumas, aga viimastel aegadel on see muutunud, viimastel kuudel on olukord muutunud Euroopa Parlamendis, ka komisjonis ja me loodame, et ka nõukogus on äh, usaldus äh, taastumas pärast puhkust ja peab selgelt ütlema, et kokkulepe Makedoonia Vabariigi ja Kreeka vahel näitab, et Balkanis on võimalik liikuda õiges suunas. see on hea uudis meie jaoks ja sellepärast on meil vaja toetada osapooli Makedoonia Vabariiki ja Kreekat selle leppe elluviimisel ja aitäh kuulamast! suur tänu, Kristjan, sotsiaaldemokraatide nimel härra Pitsula ja palun piirduge pooleteise minutiga. aitäh, lugupeetud minister, on suurepärane hea meel teid siin näha, ma tahaksin ka samuti tervitada suursaadikut uut suursaadikut, me tunnetame teatud äh, lootust ja meil on hea meel pärast seda kokkulepet see tõesti muudab kogu äh, Euroopa Liidu laienemisprotsessi loogiliseks ja ma loodan, et kolmekümnendal septembril pärast äh, referendumit on meil äh, samuti hea meel. Kuu aega enne referendumit, milline on hetkel teie seisukoht etniliste osapoolte vahel ja teie riigis? teine küsimus, ma tean, et väga paljudel on peidetud huvid äh, rahvahääletuse tulemuse osas, mis viiks Makedooniat tagasi ebakindlusesse, ebakindlusse, mis oli varem. milline on teie hinnang? kas see on mingite kampaaniate tulemus, mis on läbi viidud väljaspool Makedooniat? kas need võivad mõjutada rahvahääletust nii, nagu nad äh, mõjutasid näiteks USA presidendivalimisi, kas te tunnetate, et mõned Euroopa Liidu välised faktorid mõjutavad Makedoonias toimuvat, aitäh! suur tänu, Tonino, ECR-i nimel härra Tänok, palun! suur tänu, esimees, sa oled tervitus äh, välisministrile Dmitrile, mina olen äh, Makedoonia sõprade rühma üks algatajaid ja ma olen siin komisjonis olnud väga pikka aega ja olen ka väga suur Kreeka sõber samas see nime küsimus, mille osas ma tunnen suurt sümpaatiat suurte väljakutsete osas, mis teie väike riik on pidanud ähm, taluma, sõjad, etnilised lõhed, aga nüüd olete te saanud ähm, teatud vaate tulevikku, vaatamata välisriikide sekkumisest ja ma loodan, et teie uus valimus, valitsus saab suure toetuse pärast seda kokkulepet äh, Kreekaga ja loomulikult on teil ka minu fraktsiooni täielik toetus selleks, et viimastest takistustest äh, üle saada rahvahääletusega, mis loodetavasti avavad ukse potentsiaalseks Euroopa Liidu äh, liikmeks saamisel ja sama ka NATO osas, Lääne-Balkani osas on loodetavasti jõudnud nüüd stabiilsesse ja õitsvasse perioodi ja nagu ka viitasite, siis kokkulepe Kosovo ja Serbia puhul on samuti horisondil ja suured rändevood on viimasel ajal vähenenud ja lõpetuseks ma olen kuuljus sellepärast, et ma olen väga kriitiline Brexiti küsimuses, aga ma tean, et Ühendkuningriik äh, kindlasti jätkab panustamist piirkonda, nii nagu mis puudutas ka Berliini protsessi kohtumise võõrustamist Londonis ja kui on kuidagi võimalik rahvahääletuse osas teid toetada, siis palun äh, andke sellest märku, aitäh! aitäh, härra Tänok ja nüüd ALDE fraktsiooni nimel äh, raportöör Ivo Vaigel. Oh, minister in tere päevast, härra minister. ja ja õnnitlused ka teie läbirääkimistaktikate edusammude puhul ja ja soovin edu ka Kreeka ministritele ja ka eh, peaministritele. nii et tõesti, te olete suutnud lahendada probleemi, mis paistis aastaid olevat lahendamatu see on äärmiselt oluline ka suhete edendamise jaoks Balkani poolsõral ja loodan, et see progress jätkub. tuleksin ühe teema juurde, see puudutab referendumit. referendumist peaks saama selline sündmus, mis koondab kõik Makedoonia osapooled, inimesed, kõik osapooled peavad pidama kinni oma lubadustest, ehm, mille osas nad leppisid kokku Žino kokkuleppe sõlmimisel. osapooled peavad ikkagi esiplaanile seadma riigi huvid. ja nad ei peaks vaatama, kuidas nad saaksid parimat saavutada omaenda partei jaoks. nii et kuidas te saate tagada selle ühtsuse, et, et saavutataks lahendus selle olulise küsimuse osas Makedoonias. kuidas te kavatsete tegutseda ka opositsioonijõududega? aitäh ja nüüd roheliste nimel kolleeg Mešuritš. aitäh, härra esimees aitäh ka, härra välisminister, selle eest, et olete tulnud ähm, ahvetisse taaskord. see on meie jaoks alati väga teretulnud äh, sündmus, nii et meie oleme alati toetanud äh, Lääne-Balkani riikide integreerumist Euroopa Liiduga ja seda juba viimased kakskümmend aastat. ja ma sooviksin õnnitleda ka teid äh, selle ajaloolise diplomaatilise saavutuse puhul, mis, ähm, mida loodetavasti troonib ka edukas referendum minu küsimus ei puuduta seda konkreetset küsimust ega ka, ega ka täpsemalt ähm, Makedoonia välispoliitikat, vaid äh, pigem ähm, reformiga seotud küsimus. Te rääkisite sellest, et piirkonnas on vaja viia äh, reforme, ma täiesti toetan seda ja paistab, et eriti üks valdkond vajab äh, siiski koordineerimist ja see on korruptsioonivastane võitlus kas Makedoonia valitsusel on võimalus anda uus hoog äh, sellele piirkondlikule koostööle korruptsioonivastases võitluses, aitäh. aitäh, Toomas. ja kuue nimel meie parlamendi asepresident härra Papademoulis, palun. aitäh. aitäh, härra esimees härra Dimitrov, kõigepealt sooviksin teid südamest äh, tervitada meie koosolekul ja soovin teid ka südamest õnnitleda. ja härra Kotsiad, sooviksin õnnitleda selle ajaloolise kokkuleppe sõlmimise puhul. ning ähm, te olete juba näinud, et kõik Euroopa Parlamendi fraktsioonid rõõmustavad selle kokkuleppe sõlmimise üle ja ma loodan, et ähm, selle äh, referendumi ka võetakse ka see kokkulepe vastu ja see referendum leiab aset siis enam-vähem ühe kuu pärast. ja et teie riigi nimeks saaks Põhja-Makedoonia Vabariik, nii et sellega saaks ka lahendatud see konflikt, mis meie rahvaid, riike juba aastakümneid on tülis hoidnud ja mul on väga hea meel äh, selle üle, et teie valitsus ütles, et te soovite läbi viia demokraatlikke reforme, et te soovite korruptsiooni vastu võidelda ja et te soovite ikkagi äh, jõuda stabiilse olukorrani äh, Euroopa perspektiivis. ja võin teile tagada, et Kreeka valitsus ja ka minu erakond Syriza teid kindlasti toetab teie tegemistes ja me nüüd ootaksime ära ka referendumi tulemused selleks, et saaksime võtta omandisse siis samme. minu küsimus teile oleks järgmine, kas on ähm, Euroopa Liidu väliseid riike, kes äh, soovivad, äh, et seda kokkulepet ei, ähm, läbi ei, ei viidaks. aitäh, härra Kastaldo nüüd. aitäh, härra esimees, teie ekstsellents. sooviksin teid tervitada siin kojas, see on ka teie koda ja teie inimeste koda ja me õnnitleme teid äh, selle väga ajaloolise saavutuse puhul, sooviksin teid õnnitleda selle puhul ja ka äh, meie sõpru selle ajaloolise kokkuleppe sõlmimise puhul ja me sooviksime teile ka palju edu nende edasiste reformide läbiviimise puhul. mul oleks paar küsimust teile. esimene küsimus, see käsitleb seda kampaaniat, mis on seotud referendumiga kas te kavatsete ka riigiülise kampaania arutelu käivitada selleks, et võimalikult palju ähm, inimesi kaasata sellesse, et ka nemad saaksid oma panuse anda sellesse ähm, referendumisse ja et ka kuidagi vastu astuda nendele osapooltele, kes üritavad boikoteerida seda referendumit ja et ka noort põlvkonda rohkem kaasata. ma ka peatselt ähm, külastan teie riiki ja mind huvitabki eelkõige see, kuidas noorsugu on kaasatud poliitika tegemisse, see on minu jaoks äärmiselt oluline punkt ja teine äh, punkt, ähm, milline on see realistlik ähm, ajakava Makedoonia jaoks teie arvates, et äh, liituda NATO-ga? ja ka mina loodan, et see, mida te ütlesite, et, et see mm, positiivne, positiivsed sammud äh, Balkani poolsaarel tõesti edenevad ja et teie saaksite mm, kogu piirkonna jaoks selliseks positiivseks eeskujuks. aitäh ja mm, härra Dmitrov ütle, võtab äh, kaks küsimust veel ja siis äh, tuleb meil vastuste voor. ja loomulikult me üritame nii palju sõnasoovijatele sõna anda kui võimalik ja nüüd natukene ähm, Kreeka nüanssi ka ja äh, kolleeg Kõvaklianis. aitäh, härra esimees! kõigepealt sooviksin kogu südamest tervitada härra välisminister Dmitrovit siin. Te olete leidnud tõesti väga äh, küpsed sõnastused oma saavutustele ja plaanidele. üks äh, New Yorgi elanik ja mm, küsis, kuidas nad ennast äh, nimetavad ja see New Yorklane ütles, et mina olen New Yorklane ja, ja teine inimene, kellelt lihtsalt küsiti, et kellena ta ennast tunneb, ütles, et ta on uusmerelane, uusmeremaalane. ja nüüd tuleme nime küsimuse juurde, et kui nüüd riigi nimi on Põhja-Makedoonia, et siis kuidas teie ennast nimetate, kas te olete siis põhjamakedoonlane või olete makedoonlane? kui te nimetate ennast makedoonlaseks, siis te peate ka midagi üht-teist äh, selgitama, et see mm, mm, kodakondsus, mis teil on, et mm, kui on ikkagi riigi nimi on endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, siis kuidas te saate ennast makedoonlaseks nimetada? ja peale kolmandat rahvusvahelist internatsionaali Stalin, Titos ka juba tegelesid nime küsimusega ja rääkisid ka Makedoonia äh, rahvusest, Makedoonia keelest, et miks peab siis ka see olema osa kokkuleppest? minu, minu fraktsioon ei saa selle kokkuleppega nõustuda. kuidas saab legitimeerida neid kahte mõistet, mis tulevad veel Tiito ajast? Makedoonia identiteet, Makedoonia keel, me ei saa sellise lähenemisega leppida. aitäh! ja yeah härra Andrulakis ka, Kreeka esindaja. aitäh, härra minister. Te näete, et siin on täna väga palju kolleege kohal ja see näitab ka, kui suur on huvi teie riigi ja Lääne-Balkani riikide vastu laiemalt. ja see on tõesti, mis meile huvi pakub, me soovime, et nime puhul leitaks lahendus ja et meil oleks selline lahendus, mis on vastuvõetav mõlemale riigile, mõlema riigi inimestele. aga sellegipoolest siis minu poolt ka üks küsimus. see on seotud referendumiga. asi ei ole mitte selles, et öeldakse jah või ei äh, kokkuleppele, vaid jah või ei Euroopale. ma arvan, et jah, inimesed soovivad küll Euroopa Liiduga liituda, aga rahva tahe parlamendis ei kajastu tahtes muuta konstitutsiooni. kas teil on piisavalt toetust selleks, et konstitutsiooni ka muudetakse? mis siis juhtub peale referendumit? et kui inimesed ütlevad referendumil jah, aga piisavat toetust äh, äh, reformide läbiviimiseks ei ole. niisiis, aitäh selle esimese äh, küsimuste vooru eest ja kas te saaksite nendele küsimustele vastata Ähm, kümne minuti jooksul umbes. et siis meil on veel võimalik teine küsimuste voor ka läbi teha. härra välisminister, aitäh kõikide nende sõbralike sõnade eest, heade küsimuste eest ja ka nende keeruliste küsimuste eest. mis puudutab nüüd meie suhteid ma ei mäleta sellist ajaperioodi, kus meil oleks olnud erinevate äh, rahvaste vahel meie riigis ähm, positiivsemad suhted kui praegu. nii et äh, make-, makedoonlaste ja teiste etniliste ähm, rühmade vahelistes suhetes on nüüd ka uus element. et asi on selles, et me oleme ju kõik ühes paadis ja eriti just linnapiirkondades saadi korraga aru, et kõik me vihkame korruptsiooni. et me kõik soovime ju õigust, ähm, vastutustunnet, usaldusväärsust ja see ka kujundab meie poliitilist maastikut praegu, mis on vägagi suurel määral endiselt veel mõjutatud etnilistest küsimustest. aga ainult jah, sellest ähm, Ehm, ainult sellest tegelemisest tehniliste küsimustega kõikides piirkondades ei piisa. nüüd, kui riik liigub edasi, see lootus see lootus ehm, on ka äärmiselt oluline meie ühiskonna jaoks, me nüüd ootame, me, mis juhtub referendumiga, mis saab meie konstitutsioonist, me oleme alustanud liitumisläbirääkimisi NATO-ga, me ootame huviga äh, ka äh, liitumisläbirääkimiste algust äh, Euroopa Liiduga järgmisel aastal. nii et äh, see ei ole tegelikult probleem. ja meil on ka poliitika, et üks riik kõigile, see on üks kõige olulisemaid meie ühiskonnasambaid. paar küsimust rääkisid ka välissekkumisest. on jõude kes ei ole väga rahul, kui nad näevad, kuidas me oma probleeme lahendame, kuidas me oleme saavutanud edusamme. meie jaoks, eriti just NATO küsimuses, sellepärast NATO, ma arvan, on see kõige olulisem küsimus. meie jaoks on tegu sellise väga pika tööga, me juba üheksakümne kolmandal aastal alustasime selle tööga, kui meie parlament ühehäälselt ütles, et meie soovime NATO-ga ühineda. nii et see on meie langetatud otsus. avalik arvamus on pidevalt olnud ähm, ähm, kaks kolmandikku poolt, üks kolmandik vastu ja meie leiame et meil ei ole vaja mingeid ähm, geopoliitilises küsimustes mingite teiste jõudude esindajaid sekkumas meie tegevustesse. Need välisjõud, nende välisjõudude jaoks on tegelikult ka ikkagi parem, et me jõuame edasi, me ei ole veel päris selle olukorrani jõudnud, aga kindlasti jõuame sinna, me oleme äh, ärksad, me teeme kõik, mida me suudame, meil on ka oma liitlaste, sõprade poolne tugi tagamaks, et inimesed on teavitatud, sellepärast et kui inimesed ei ole hästi informeeritud, siis demokraatia kukub läbi. inimesed saavad teha häid otsuseid ainult siis, kui nad on informeeritud, nii et me tegeleme nende teavitamisega, aga see ei ole lihtne ja meil tuleb referendum ja Euroopas te teate, teil on, mida referendumi läbiviimine tähendab, teil on palju kogemusi sellega, nii et me tõesti teeme äh, kõik omalt poolt, et äh, tagada, et inimesed oleksid teavitatud, et nad saaksid vabalt oma otsuse langetada. asi on ikkagi nende tulevikus. nüüd, kuidas luua ühtsus, poliitiline ühtsus oma kodus, see oli küsimus härra Vaiglilt. tere, kallis Ivo! see on asi, mida me endiselt õpime, kuidas seda luua on tehtud juba suur jõupingutus selleks, et äh, välja töötada küsimus, siin on erinevaid poliitilisi äh, kompromisse ka, mis puudutab äh, erakondade rahastamist, valimiskomisjoni küsimuse osas ka palju poliitilisi kompromisse tehti. me endiselt ei ole veel lõpuni jõudnud ja kõige suurem poliitiline erakond on öelnud, et, et nad otsustavad Eh, septembri alguses avalikust, umbes kümnendal septembril oma eh, otsusest, mis puudutab ehm, referendumit ja nii edasi. ja, ja minu kõige noorem laps saab septembri alguses viis ja, ja kui ma vihastan, siis ta küsib, et miks ma vihastan, siis, siis ta ütleb, et ma ei räägi sulle täna, ma räägin seda homme, miks ma olen vihane. nii et see on jah, me oleme kaks tuhat kümme, kaks tuhat kaheksa aastal juba finantskriisi ajal kuulnud äh, seda väljendit, et liiga suur selleks, et äh, see läbi kukuks. nii et äh, asi ei ole siin poliitilistes erakondades, valitsuses, parteis, vaid siin on tegu ajaloolise võimalusega väga oluline ajalooline probleem lahendada, see sulgeda ja avada uks tulevikku. nii et jah, opositsioonil peab olema ka oma poliitiline narratiiv et mitte seda veel keerulisemaks muuta. Nemad peavad ka jagama oma ajaloolist vastutust. ja, ja nad peavad ka loomulikult võivad oma opositsioonijõude kasutada äh, valitsuse kritiseerimiseks majanduses ja nii edasi, aga mitte selles küsimuses. see on oluline meie riigi jaoks, meie piirkonna jaoks, meil on kõigil omad proovikivid, väljakutsed, millega peame tegelema ja nad peavad ka arvestama selle ajaloolise vastutusega ja, ja seda ei saa kuidagi seostada parlamendi rünnakuga või siis kaks tuhat viisteist aasta leketega. kui soovite olla tõsiseltvõetav poliitiline erakond, poliitiline jõud riigis, siis peab ikkagi nõustuma põhimõtetega, tegu peab olema ikkagi õigusriigiga, tegu peab siin olema ikka poliitiliselt ähm, usaldusväärse osapoolega. ja mis puudutab korruptsioonivastast võitlust piirkonnas, see on väga oluline küsimus. sellega peab tegelema. siin on kaks suurt haigust äh, Balkani poolsaarel. üks on äh, korruptsioon ja teine on äh, on siis see, et otsuseid langetatakse vastavalt mõningate osapoolte huvidele. oluline on, et nende eh, haigustega eh, tegeletakse ja meil on ka mm, prokuröride võrgustik, kes teevad koostööd eh, korruptsiooni vastases võitluses piirkondlikul tasandil ja mis puudutab kampaaniat, mis algab homme, see on tõesti väga laiaulatuslik, sellepärast et see ei hõlma mitte ainult kod-, äh, äh, poliitilisi erakonda, vaid ka kodanikuühiskonna organisatsioonid on esindatud. igal neljapäeval toimub Facebookis mul ähm, äh, ülekanne, kus me räägime erinevatest artiklitest referendumis kokkuleppes, miks me tegeleme ühe või teise küsimusega ja me jätkame eh, selle teavitamisega, selle kampaaniaga. nüüd Makedoonia, kas ma olen makedoonlane? jah, ma olen makedoonlane. minult küsiti see küsimus, et kui, kui kokkulepe jõustub, siis minu riigi nimeks saab Põhja-Makedoonia Vabariik ja, ja makedoonlased räägivad makedoonia keelt, tunnustades seda, et eh, Kreekas Makedoonial on teine tähendus ja et Kreekas makedoonlased ja ma ei hakka nüüd siin rääkima sellest definitsioonist, et eh, kuidas see eh, kõik eh, välja on kujunenud ajalooliselt ja nii edasi. aga õigus eneseidentiteedile, enese, identiteedile, enese identiteedile on Euroopas kahekümne esimesel sajandil ikkagi küsimus, mille üle ei peaks vaidlema ja see rääneb kahel sambal. tehakse vahet riigil, Makedoonial kui riigil ja Makedoonial kui piirkonnal Kreekas. see eristus on ergo omnes. me peame läbima selle keerulise protsessi, mis on seotud meie konstitutsiooni muutmisega, sellepärast et seda soovivad meie naabrid ja me peame mõistma, et kaks Euroopa riiki, kes on naabrid, peaksid olema võimelised üksteist tunnustama ja üksteise äh, tundeid äh, tunnistama. poliitikud ei saa kuidagi kindlaks määrata identiteeti. enesemääramine on ikkagi asi, mis on seotud ajaloolise protsessiga ja me ei saa seda kuidagi mõjutada, käsitleda. ja see protsess on kasvav protsess ja kui me saame ähm, selle protsessi õigetesse rööbastesse, siis kindlasti aastate pärast me vaatame tagasi sellele protsessile, imestame, miks me ei teinud juba seda üheksakümnendatel, me oleme tegelikult juba ka palju aega kaotanud, me oleksime olnud, saanud olla sõbrad siis ja oleksime saanud sõbrad olla nüüd ja tulevikus nii et ähm, nii et ähm, see on oluline, sellele peame keskenduma ja peatun nüüd siin. ja nüüd teine küsimuste voor, nüüd äh, härra Graafo, meie teine variraportor. aitäh ja tervitan ka omalt poolt välisministrit siin komisjonis. minister, ma tahaksin teilt küsida Te teate väga hästi, et erinevad huvid on selle valdkonnaga puutumuses. ning on ka palju poliitilisi kaalutlusi, millele tuleb tähelepanu pöörata, ka siin parlamendis on neile mõeldud ja seega mul on küsimus. kas te usute, kas te usute et need huvid, mis teie riiki mõjutavad ja ka teie rahvast mõjutavad, et kas neid huve kaitstakse ja kas nad on kooskõlas ka sellega, mis toimub teistes piirkonna riikides. aitäh ja proua Stuvitsa! aitäh, David! räägin horvaadi keelt, sest ka see on slaavi keel. oma naabreid ei saa valida, oma pereliikmeid ei saa valida, elu lihtsalt on selline ja nõnda tuleb hakkama saada. Te ütlesite, et piirkond ei ole saar, Makedoonia ei ole saar, lihtsalt on juhtunud nõnda, et ta on selliste riikide vahel, mis on praeguseks hetkeks Euroopa Liidu liikmesriigid ja üks põlvkond peab alati selle ajaloolise taaga enda kanda võtma, teie põlvkond on see, kes sellega peab tegelema, te ütlesite, et see on selline küpseks saamise protsess ja te ütlesite väga õigesti, demokraatia on midagi sellist, mis tuleb endale selgeks õppida ja see rahu, mis praegu meie piirkonnas valitseb, ka Horvaatia on selles piirkonnas, Äh, ega Horvaatias ei meeldi rääkida väga Balkani riikidest, me tahame pigem öelda Kagu-Euroopa selle kohta, aga tõesti, see rahu on viimaste kümnendite üks suurimatest saavutustest ja selles valdkonnas tuleb tööga jätkata. nüüd mul on küsimus, kas te arvate, et on mingisugune šanss, et te saavutate konsensuse opositsiooniga, sest ainult siis, kui riigis valitseb ühtsus, on teil lihtne äh, tegutseda suhetes oma naabritega, Euroopa Liiduga ja see on ka üks Kopenhaageni kriteeriumidest. aitäh, Lubavka! ja nüüd annan sõna Ivo Kalešile, kes on sotsiaaldemokraat, äh, aga istub millegipärast EPP keskel. aitäh ja tere teile suur tänu, kõnelen edasi kreeka keeles, aitäh, esimees, et mulle sõna andsite ja tere tulemast ministrile. mul on väga hea meel, et meie piirkonnas on mindud muutuste teed, et endine Jugoslaavia vabariik Makedoonia ja Kreeka on asjades kokku leppinud. minister, te olete öelnud, et aastaid on meil selline vaidlus olnud, mis on tugevalt häirinud meievahelisi suhteid ja see probleem on aastaid ja aastaid kestnud. küll aga on kahe äh, rahva, kahe riigi vahel majanduslikud suhted ja me teeme paljudel tasanditel koostööd, nagu te ka väga hästi teate. ning äh, see koostöö on samuti tükk aega kestnud. mul on aga küsimus. kas te usute, et lepe leiab ka täitmist. ja kas see kuidagi ei moonutu seoses nime küsimusega? sellepärast, et ühelt poolt me võime rääkida valitsustest jah, aga ka inimesed peavad selle lähenemisega kaasa minema nagu kuulsime siin enne kolleegilt, me teame, et lepingut ei hakata täitma, kui ei muudeta ka põhiseadust. ning ühtlasi on ka õhus küsimused selle kohta, et kas näiteks tarbekaupadele kirjutatakse siis peale Makedoonia. aitäh, kolleeg Kaili ja nüüd ALDE nimel härra Kutšuk jah, aitäh, härra esimees, härra välisminister, aitäh, et olete meile külla tulnud, ma õnnitlen teid ka teie diplomaatiliste saavutuste eest loomulikult oleme me siin kojas objektiivsed, kriitilised, aga tahame ka olla abivalmis, abivalmid. ja mul on teile küsimus, kuidas meie Euroopana saame panustada sellesse, et referendumi tulemus oleks edukas ja mina soovin teile head referendumit aitäh, härra Kjutšuk. ja nüüd härra Peterle Rahvapartei nimel. aitäh, esimees. hea minister, tere tulemast ja tänan teid ka tugevate Euroopa-meelsete sõnade eest. ma olen teiega nõus. Teie riik omab Euroopa väljavaateid ning kogu, kogu Euroopa piirkond Mm, peab just vaatama kindlasti Euroopa suunas. ma olen parlamentaarse komitee liige, Skopjes tuleb peatselt uus kokkusaamine, mul on hea meel, et täidetud on need tingimused, mis võimaldavad komiteel tööga edasi minna. ma soovin teile igatist edu selle protsessi alguses ja loodan, et poliitilised arengud lähevad ikkagi Euroopa-meelses suunas. loodan, et identiteeti enam küsimuse alla ei seata. Nine Käll um,. And... aitäh! ja tere teile, minister, õnnitlen teid ka tehtud töö eest ja ma ütleksin teile, et ma soovin teile küll tulevikuks igatist edu, siis tuleb öelda, et referendumid on midagi sellist, mille tulemus ei ole alati prognoositav ja meie Ühendkuningriigis oleme ka seda äh, isegi näinud. mul on teile küsimus, kuidas te valmistute referendumiks ja ka selleks variandiks, et äh, tulemus tuleb negatiivne? kas siis kaasnevad ka parlamendivalimised või mida sellise stsenaariumi puhul edasi tehakse? me oleme ka seda teemat puudutanud, et kas, kuidas on boikotimisega opositsioonierakondade poolt, et kas midagi sellist võib ka juhtuda, et ma lihtsalt olen veidi muret seoses referendumitega ja sellepärast tahtsin küsida. niisiis, küsimus puudutas seda, kui lepet ei tule, ütleb härra McAllister. ja viimased kolm kõnelejat, Elmar Brokk härra esimees, mul on ainult lühikene märkus. kõigepealt, peale seda, kui ma uskumatult äh, palju äh, välisministreid ja teisi Skopjast äh, viimase kahekümne viie aasta jooksul olen näinud, siis sooviksin kõigepealt õnnitleda teid selle saavutuse puhul. ja me peaksime rõõmustama selle saavutuse üle. ja teiseks me peaksime tunnustama seda, et tõesti kõik jõud teie riigis sooviksid toetada sellist lahendust, mille alusel lõppude lõpuks edasi saab äh, liikuda. siin on oluline tõesti kõikide jõudude toetus. ja veel üks äh, märkus ka minu ähm, äh, sõprade eh, erakonnale, kelle poliitikat ma alati ei mõista, eh, sealt Eeriks ja edasi. kõik teie riigis, ka vähemused nagu albaanlased, peaksid ennast eh, suutma tunda ennast teie riigis kodus ja seetõttu te peate tagama oma riigis ka rahvusvähemuste jaoks stabiilsuse. aitäh ja Hans van Balen! väga lühidalt. ma tunnustan seda, mida ütles äsja Elmar Brokk selle kohta, et kõiki tuleb kaasata seoses nende lepingutega, aitäh! aitäh! ja viimasena proua Sovko. proua Petikofer, äh, on ka mingisugune probleem kõnelejate nimekirjaga, kas tõesti on veel rohkem kõnelejaid, jah, vist on, aga e, mina saan sõna anda ainult nendele kolleegidele, kelle nimi on kirjas. kes soovivad sõna? kas on veel kolleege, kes ei ole sõna võtnud? selge. proua Sovkon. aitäh! E, esimees, aitäh ka välisministrile. mina võin öelda ainult e, midagi lisaks sellele, mida ütlesid kolleegid, kes on sellest piirkonnast pärit, see on turbulentne piirkond, ma tean, kui olulised on rahu, stabiilsus, ma toetan teid teie töös lahenduste leidmisel, lahendus tuleb leida koos opositsiooniga, võttes arvesse kõiki vähemusi, nagu ütles ka härra Brock, ja oluline on kommunikatsioonistrateegia. identiteeti ei ole võimalik inimestel muuta inimesed on teatud identiteediga elanud, ka mina olen sellest teadlik, territooriumi on kõik aeg, ajast aega jaganud, aga meie saame aidata paremini kommunikeerida eh, neid mõtteid selleks, et Makedoonia oleks rahumeelne, et see saaks liituda Euroopa Liidu ja NATO-ga ja ärge muretsege, sõpru on teil siin palju. aitäh, härra Pütikofer! aitäh! härra välisminister, mina olen üks Makedoonia sõprade rühma liikmetest siin parlamendis, aga täna eelkõige kiidaksin ja imetleksin te poliitilist valmisolekut ja, ja kaalukust nii Skopjas kui Ateenas selle lahenduse leidmisel. ning mul on kaks kommentaari. esiteks, ma olen, välisminister, teiega igati nõus et peab olema mingisugune viis selleks, et opositsioonierakonnad saaksid ka omaenda poliitilist narratiivi esitada selle lahenduse teemal ja teiseks, ma olen sügavalt veendunud, et meie saame aidata kaasa positiivse tulemuse leidmisele, kui meie oleme vankumatud oma otsustavuses ja me ütleme selgelt välja, et me tahame, et tulevikus Põhja-Makedoonia Vabariik võiks saada Euroopa Liidu liikmesriigiks ja me ei kõhkle läbirääkimiste alustamisel. aitäh, Andrei Kovatšev. suur tänu, tere tulemast siia, ma sooviksin teid tänada teie julguse eest teie jõu eest selleks, et suunata Makedoonia Euroopa integratsiooni teele pärast nii pikki aastaid vaidlusi ja probleeme, mida ei ole, ei suudetud lahendada. soovin teile palju edu. kokkulepe on sõlmitud. me oleme valmis abistama meie naabrit Makedooniat integra-, Euroopa integratsiooni teel Eh, et see oleks võimalikult kiire. mõned teemad, mis on tundlikud, neid on ka käsitletud ja te olete rõhutanud, et eh, enesemääramine ja identiteet on ajaloolised protsessid, te olete viidanud ka Carnegie komisjonile. üks kolleegidest rääkis õigetest faktidest, aga igalühel on õigus enesemääramiseks. ja kui Makedoonia ennast määratleb Makedooniana, on tal õigus seda teha mitte kellelgi ei ole õigust muuta kellegi identiteeti, kui tegemist on lahkunuga. kas tegemist on dikta-, kultuuri, kommunismi, ükskõik millega, siis mitte kellelgi ei ole õigust identiteedi muutmiseks, kui inimene on siit ilmast lahkunud ja ma soovin teile igal juhul palju edu Euroopa teel ja soovin ka teile isiklikult palju edu. aitäh, hea tunne, Kelam! aitäh, David! aitäh, David! minister me saame minu hinnangul igati nõus olla selles mõttes, et meil on ühised huvid ja ühine tulevik. me mõistame, et äh, Makedoonia peaks olema Euroopa Liidu liikmesriik ja Makedoonia saab samuti sellest vajadusest aru ja lõpuks on algust sellega tehtud, tööd tuleb veel palju teha, aga tulemusi saab saavutada ainult ametlike läbirääkimiste käigus ja neid me juba ootame. üks küsimus. me oleme järjest enam olnud mures seoses Vene kasvama mõjuga Lääne-Balkani riikides, eriti seoses sellega, kuidas Venemaa suhtub NATO uutesse liikmesriikidesse ja Euroopa Liidu liikmesriikidesse. kui me vaatame Montenegro juhtumit, siis on võimalik näha, et et Venemaa toetab ja rahastab disinformatsioonikampaaniaid seoses referendumiga ja toetab ka ekstremiste Makedoonias näiteks ähm, ja ka Kreekas. ja kas te olete midagi sellist märganud või kas teile teeb see probleem muret? riiklik valimiskomisjon määrati hiljuti ja kas teile tundub, et hääletusnimekirjad saavad enne referendumit piisavalt täpseks, aitäh! no selge, paistab, et nüüd on kõik sõnasoovijad sõna saanud, minister Nikola, teil on kümmekond minutit, et vastata, palun. aitäh, David! proovin siis vastata, mitmed Äh, parlamendiliikmed äh, kõigepealt äh, kommenteerisid toimuvat väga positiivses võtmes, aitäh teile selle eest. küsiti mitmel juhul opositsiooni kohta, avaldati muresid, ma saan nendest muredest igati aru, nad on põhjendatud. ausalt öeldes ausalt öeldes tuleb opositsiooni seast Äh, teistsuguseid poliitilisi hääli, osa neist juhib tähelepanu äh, sellele, et nad, nemadki kannavad vastutust seoses referendumiga, seoses tulevikuga, mõned isegi toetavad äh, lepet. Need hääled ei kõla alati kõige valjemalt, aga neid on siiski võimalik näha arvamuslugudest ja mujalt meediast ehk siis ma leian, et ehk on põhjust olla optimistlik, ehkki kui juht räägib leppest, siis ta nimetab seda riiklikuks kapituleerumiseks, ta ütleb selle kohta niinimetatud lepe, niinimetatud. ja siis ta ütleb, et see on kapituleerumine. minule mm, on seega raske, nagu te teate, mul ei ole fraktsioonilist kuuluvust, ma lihtsalt liitusin selle äh, valitsusega nii-öelda aktivistina, aga ma ei ole äh, karjääripoliitik, ma lihtsalt sattusin poliitikuks. ma ei ole eksperdist minister, ma olen küll andnud valimislubadusi, mul on oma toetajad, jah, aga minu jaoks oleks mõeldamatu, et praegusel hetkel ma ei mõtleks nüüd riigile ja tõtt-öelda mul ei lähe absoluutselt korda oma poliitiline tulevik ja ma saan ka sama öelda oma peaministri kohta, see praegune küsimus on liiga oluline selleks, kui me sellele leiame õige lahenduse, siis läheb riik õiges suunas, kõikide tulevik on parem. poliitilised erakonnad alati muutuvad, vahel on nad võimul, vahel opositsioonis, jah, aga praegusel ajaloolisel hetkel peame me olema ühtsed. ma olen selle üleskutse ka esitanud äh, ka olen sellele osutanud aruteludes Kreeka sõpradega ja referendumi küsimuses on meile kolm suurt stiimulit, miks sellega peaks edasi minema. esiteks tuleb ehitada selline sõpruse sild oma sõpradega. teiseks, oma naabritega, teiseks ähm, ähm, tuleb äh, käivitada äh, läbirääkimised Euroopa Liiduga liitumiseks ja kolmandaks sama NATO-ga liitumiseks. nii meie kui ka meie Kreeka sõbrad oleme paremas situatsioonis, kui see kõik õnnestub. ja uskuge mind, osa peavad mind riigis kangelaseks, teised peavad mind reeturiteks ja ma arvan, et et äh, mu sõber Nikolas on samas seisus Kreekas. kui mina võiksin selle lepingu teksti kirjutada ise, siis oleks see meie jaoks ilmselt parem leping, kui Nikos Kreekast võiks selle lepingu teksti üksi kirjutada, oleks see Kreeka jaoks parem lepe. aga see, et me pidime koos leppeteksti kokku panema, et me pidime tegema kompromisse, äh, kaitsma oma huve mõlemal poolel, siis nõnda ju kompromiss sünnibki arvan, et kui keskenduksime ainult sellele, kuidas tänasel päeval Skopjas ja Ateenas seda vastu võetakse, siis me ei oleks lepingut allkirjastanud, aga mõtleme viis või kümme aastat tulevikku. mõtleme, missugused on selle plussid, need on niivõrd suuremad, et viie või kümne aasta pärast mõtleme ilmselt, et miks seda lepet juba kakskümmend aastat tagasi ei sõlmitud poliitik võib ära elada vaidlemisest või siis võib ta äh, vaidluse lahendada ja anda parema elu oma kodanikele, rohkem stabiilsust äh, ja nii edasi. me oleme tegelikult loomult liitlased. küsiti ka ajaloo kohta. ma leian, et praegusel, tänasel päeval Euroopas sellises piirkonnas Äh, mille kohta ütles ka Churchill, et sellest piirkonnast tuleb liiga palju ajalugu. Ähm, noh, kõikidel riikidel on oma ajalooline narratiiv ja kõik on äh, uhked. Ähm, miks me ei võiks ühiselt olla uhked selle üle, mida me tänasel päeval suudame ähm, luua? võiksime näiteks suurendada kaubandust Bulgaaria suunal, praegu on see kaheksasada miljonit aastas, aga kahekordistame selle näiteks või kui me räägime riikidest, kujutage ette, kui teie naaber ütleb, et teie riik on selline kunstlik konstruktsioon. noh, tegelikult kõik riigid on Euroopa poliitilises ja filosoofilises mm, mõtteloos mõneti konstruktsioonid ning paljud neist konstruktsioonidest leiavad toetust mingist narratiivist. oluline on see, et meie ajalooline narratiiv äh, ei oleks kuidagi suunatud oma naabrite vastu, vaid naabreid tuleb kaasata. ja selle protsessi on läbinud näiteks Prantsusmaa, Saksamaa ja neil kulus selleks aastakümneid, ehk siis ärge oodake, et üleöö tulemused saabuksid, oluline on see, et me oleksime teinud märkimisväärse sammu ja selle sammu me ka teeme ja siis saavutame ka tulemused. oluline on mõelda praegu sellele, mida me teeme praegu ja las ajaloolised, ajaloolased otsustavad hiljem. mina olen jurist, ütleb härra minister, ma äh, ajaloolaste tööst nii palju ei tea. aga kas nüüd lepet saadab edu, kas põhiseadust muudetakse ähm,? lepingus ei ole iseenesest referendumit kui kohustust ette nähtud, aga see on üks võimalus, aga referendumi korraldame me sellepärast, et kõigepealt saaks äh, toimuda poliitiline arutelu riigis, viimase kümne aasta sündmused on teinud selle põhimõtteliselt vältimatuks, kõik peavooluerakonnad on seda lubanud ja lepingu lep-, lepingu rakendamiseks on vaja kahte kolmandikku parlamendist seda toetamas. kui rahvas seda toetab, kui rahvas ütleb, et see lahendus on õige, siis läheks väga raskeks mis tahes parlamendisaadikul rahva tahtele ei öelda. ehk siis selle kaks kolmandikku enamust me ka saavutaksime. nüüd referendumite puhul teemad näiteks, äh, küsiti siin välismõju kohta, äh, välisministrina ei oleks minul lihtsalt väga ras-, ole-, ei oleks väga hea hakata rääkima siin sellest, mida teevad Vene sõbrad, vähemalt avalikult, äh, ma võin lihtsalt öelda, et praegu paneme kõik mängu selleks, et tegemist oleks meie küsimusega, meie vastusega ja et välissekkumist sellesse protsessi ei oleks, aga kindlasti üks päev saame me aru, et stabiilne piirkond on nii meie huvides, Euroopa huvides, aga ka meie Vene sõprade huvides kas tõesti Vene sõprade, noh, pikemas perspektiivis jah, ega teistmoodi seda nimetada ei saaks, vaadates pingeid Euroopa Liidu ja Vene Föderatsiooni vahel. nüüd kuidas, mida saame teha meie selleks, et et teid edu saadaks, selline kommentaar siin kõlas liitumisprotsess peab olema usaldusväärne, te saate sellesse panustada ja te ta-, saate ka suhelda oma sõpradega parteipoliitilisi kanaleid pidi. Te peate ütlema, et see teema on väga oluline, see on üle päevapoliitikast ja nagu te ütlesite ka, et kui saavutatakse tulemusi, siis tuleb seda kiita sest neid kiidusõnu võetakse ka kuulda. ehk siis sellel kolmel viisil saate teie meid aidata. kõige tähtsam on Thessaloniki lubaduse täitmine aastast kaks tuhat kolm, Balkani riikidel on Euroopa tulevik, me oleme toimunust õppinud, liitumisprotsess on märksa keerukam, kui arvasime, see on ka raskem kui nende riikide jaoks, kes kahe tuhande neljandal või kahe tuhande seitsmendal aastal liitusid see on läinud aastast aastasse raskemaks, aga teisi variante ei ole. me oleme liitumisprotsessi oodanud juba aastast kaks tuhat viis, mil saime kandidaatriigiks. tõesti, selle üle võiks peaaegu nalja heita, kui kaua sellega läinud on, komisjon on positiivseid äh, avaldusi teinud juba aastal kaks tuhat üheksa näiteks. ja tõesti, kui me oleme nii kaua oodanud, siis oleme oma moraalse kompassi kaotanud. me oleme näidanud äh, seda, kuidas, mis juhtub riigiga, kui riik kaotab Euroopa perspektiivi oma tulevikust, aga me oleme probleemidest üle saanud, me suudame oma probleeme sõnastada, oleme nii-öelda küpseks saanud, aga see kõik eeldab Euroopa väljavaateid. ja investeerimine demokraatlikku Euroopa meelsesse Balkani piirkonda on märksa väiksem investeering kui need kulud, mis kaasneks selle teema ignoreerimisega, sest et siis oleks kulud tohutud nii rahaliselt kui julgeoleku mõttes lihtsalt alternatiivi ei ole. aitäh teile ja vabandan, kui jätsin mõne küsimuse tähelepanuta. kui ma järgmine kord äh, siia tulen, siis luban tuua uusi häid uudiseid. tänan tähelepanu eest! lugupeetud minister äh, kõigi kolleegide nimel võin tänada teid ülevaate eest viimastest arengutest oma koduriigis ja soovime teie valitsusele edu ja tahaksin isiklikult lisada mitte ainult selle komisjoni esimehena, aga ka Rahvapartei aktiivse liikmena ja asepresidendi, asi, aseesimesena soovin edu teile selle rahvahääletuse osas järgmisel kuul, aitäh tulemast ja kohtume uuesti! So dear colleagues, we are running slightly late head kolleegid, me oleme veidi ajast maas, kaksteist minutit, aga minu arvates oli see põhjendatud, et meil oli pikem arutelu välisminister Dmitroviga ja nüüd jätkame endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi aruande arutamist. räägime sellest raportist ja annaksin kohe sõna Ivo Vaiglile, kes on selle raportöör ja enne paluksin teil äh, ülejäänutel pilte teha väljas, kas äh, keegi võiks sellega palun tegeleda? Could I also ask the non-members ja palun ka komisjoni mitteliikmetel oma arutelusid äh, jätkata väljaspool seda ruumi, kui tohib Uh, the gentleman with the red tie. härra punase lipsuga, palun ka teil otsustada lõpetada oma arutelu. väga hea, proovime uuesti, Ivo Vaigel, palun. suur tänu, esimees kõigepealt sooviksin tänada teid, esimees, selle eest, et kutsusite välisministri siia ja seega oleme me saanud suurepärase sissejuhatuse sellele arutelule raporti osas. ja keeruline on midagi lisada nendele faktidele, mida juba on käsitletud ja ma mõistan, et kõige olulisem väide on see, et üsnagi üllatav ühtsus on saavutatud ähm, siin komisjonis. Euroopa perspektiiv Makedoonia jaoks on väga oluline ja see on oluline meile kõigile et see on julgeoleku ja õitsengu osas Euroopale väga tähtis. mul oli lühike kõne raportöörina ette valmistatud ja menetluse huvides kannan selle ette, kuigi mul ei ole midagi sisulist lisada sellele, mida on juba öeldud viimase tunni jooksul. kõigepealt Makedoonia on tõesti olnud ooteruumis juba väga mitu öö, aastat ja asjatut aastat. ja nüüd, kus me käsitleme meie resolutsiooni eelnõud, siis lähtume me asjaoludest, mis kandidaatriigi osas on väga erilised ja väga olulised ajaloolisest perspektiivist lähtuvalt. sooviksin viidata rahvahääletuse tähtsusele, mis kolmekümnendal septembril aset leiab ja väga hea meelega kuulasin ma kolleege Rahvaparteist, kes väljendasid äh, erinevat seisukohta võrreldes äh, põhiopositsiooniparteiga Makedoonias ja seega ma loodan, et opositsioon Makedoonias lähtub sellest, mida nende sõsarpartei oma enamuses äh, ütleb tahaksin veel kord rõhutada neid, korrata neid komplimente läbirääkijatele mõlemalt poolelt, nii Kreeka kui Makedoonia poolt. Neil oli võimalik üle saada ajaloolistest vääritimõistmistest ja eh, meile ja nendele riikidele tõesti luua äh, Äh, tulevikuperspektiiv nagu ka sellele piirkonnale tervikuna. sama puudutab ka Bulgaariat äh, diplomaatilises valdkonnas. kõik läbirääkijad, kes on loonud uue paradigma tulevasteks suheteks riikide vahel, Lääne-Balkanis ja Kagu-Euroopa laiemas kontekstis on panustanud uue filosoofia osas kahepoolsetes suhetes. Makedoonia peab pärast edukat reformi, mis nii saab olema loodetavasti, tagasi pöörduma oma ülesande juurde ja mõistma reformide ambitsioonikat programmi, mis puudutab majandusvaldkonda, õigussüsteemi, meediat ja võitluses korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastu, vähemuste kaitsmise ja muudes küsimustes. väga oluline on rõhutada, milline on eriprokuröri ja ombudsmani roll tahaksin öelda, et Euroopa Parlament, nagu öeldud, on viimastel aastatel pidevalt toetanud Euroopa perspektiivi Makedoonia osas ja see on kindlasti meie ühishuvides ja ma loodan loovad koostööd kõigi meie kolleegidega, kes soovivad esitada muudatusettepanekuid raportile ja mul on hea meel võimaluse eest äh, teha koostööd äh, variraportööridega teistest äh, fraktsioonidest, aitäh! suur tänu, härra Vaigel, selle lühikese raporti tutvustamise eest, nüüd on meil aega esialgseks käsitluseks ja kõigepealt annaksin sõna, kes on soovinud, keegi ei ole soovinud sõna. me oleme juba pikka aega Makedooniast rääkinud, aga võib-olla härra Peterle kes on Füromi äh, es-, teemakäsitleja, loodetavasti pääseme sellest nimest. aitäh, mul ei ole väga palju lisada, äh, lisaks sellele, mida ma olen juba varasemates aruteludes öelnud, olukord on kahtlemata muutunud, on paranenud, aga igal juhul see protsess ei ole veel äh, ühel pool jah, loomulikult on üsnagi rahulikud äh, tingimused äh, rahvahääletuse korraldamiseks. ja mul on väga hea meel, et selles atmosfääris näeme me väga palju äh, Äh, ühtsust fraktsioonide vahel ja ma loodan, et see kandidaatriik pääseb ooteruumist, kus on kindlasti kogetud ka väga palju frustratsiooni ja kindlasti loodan ma, et ühine parlamentaarne komitee Skopjes leiab aset meeldivas keskkonnas, aitäh! aitäh! aitäh, Tunne Kelam, palun yes.. Thank you, as a shadow. aitäh, selle raporti variraportöörina oleks mul paar märkust. ja loomulikult sooviksin tänada nagu alati kolleeg Vaiglit hea teksti eest, meie ülesanne on palju lihtsam tänu partnerite osas, mis puudutab Makedoonia uut valitsust ja selles raportis saame me lihtsalt nentida, et me toetame Euroopa Komisjoni järeldusi, et liitumisläbirääkimisi peaks alustama järgmisel aastal jah, loomulikult on väga palju vaja veel ära teha. nagu komisjoni raport ka välja toob mingid edusammud on saavutatud mitmetes valdkondades, aga väga palju on veel vaja ära teha. ja ma arvan, et me saame panustada olukorda selleks, et ei oleks mingeid äh, tagasiliikumisi murettekitav probleem enne rahvahääletust on aga see, e, mis puudutab poliitilist eksklusiivsust, ehk siis see, et mõned parteid on rahvahääletuse vastu astunud ja kokkulepet ei ole saavutatud ja ma arvan, et me saame täielikult toetada e, härra Brocki tema pöördumises meie sõsarpartei poole, et e, oleks vaja jõuda seisukohale, mis võtaks arvesse riigi huvisid tervikuna. jah, loomulikult äh, esitan ka mingeid muudatusettepanekuid, aga üldiselt äh, meie töö sel aastal saab olema palju lihtsam ja produktiivsem kui varasemalt. aitäh! suur tänu, härra Kelam, härra Pikula, palun järgmisena suur tänu, variraportöörina sooviksin ma õnnitleda härra Vaiglit äh, oma ja oma fraktsiooni poolt suurepärase raporti eest, sest see rõhutab äh, põhisündmusi olulisel aastal, eelmisel aastal. poliitilise õhkkonna muutumine ning rahvusvahelise kogukonna suhtumine Makedoonias on äh, kaasa toonud tõelised edusammud kes on liiga kaua liitumisläbirääkimisi käivitamisi pidanud ootama. Makedoonia tõesti on säravaim näide edusammude osas, mitte ainult nendes riikides, kes soovivad liituda Euroopa Liiduga. see on tõesti haruldane näide eduka äh, välisküsimuste äh, kava osas Euroopa Liidus. samuti sooviksime äh, õnnitleda uue valitsuse äh, suhete, uut valitsussuhete normaliseerimisest äh, naabritega, aga samas äh, poliitiline õhkkond riigis on võimalik parandada e-, etniliste rühmade vahelisi suhteid ning kaasata paremaid, paremini vabaühendusi ja kodanikke. loomulikult on väga palju vaja veel ära teha, mis puudutab kohtusüsteemi reformi Äh, ning salateenistuse reformi meedia osas äh, rahvahääletus on samuti oluline äh, ja edusammudeks on veel ruumi, aga see ei ole nii oluline võrreldes eelseisvat rahvahääletust ja sellega seonduvat kokkulepe, mis Kreekaga saavutati, on väga oluline mitte ainult riigi, vaid kogu piirkonna tuleviku osas. vaatamata referendumi tulemustest on valitsus näidanud, et neil on võimekus äh, reageerida kõige keerulisematele probleemidele. me tahaksime avaldada oma toetust Makedooniale ja me loodame, et meil on võimalik äh, läbirääk-, liitumisläbirääkimiste avamist tervitada juba peatselt aitäh, härra Pitsula. ECR-ist ei soovi keegi sõna, Aldest samuti mitte või Rohelistest või siiski härra Meserits Roheliste fraktsioonist. suur tänu ja suur tänu. jah, ma olen aktiivne, sellepärast et kui ma hakkasin variraportöörina tegutsema sellel olulisel teemal, ei olnud ma isegi mõelnud, et oma poliitilises karjääris on mul võimalik jõuda olukorda, kus raporti viimane lause ei oleks lihtsalt mingi hägus lootus läbirääkimiste alustamiseks praegu on olukord palju selgem tänu diplomaatiale ja loomulikult ka sooviksin tänada raportööri, tegemist on suurepärase tekstiga, see, seda ei ole eriti vaja muuta, meie muudatusettepanekud puudutavad äh, pide-, pigem tehnilisi detaile ja kõik Lääne-Balkani äh, riigid peavad äh, läbi viima teatud reforme õigus äh, süsteemi ja korruptsioonivastane võitlus ja nii edasi. üks äh, olulisi punkti selles ra-, äh, referendumis puudutab äh, meedia mitmekesisust ja vabadust ei ole väga lihtne konstruktiivselt ja selgelt juriidiliselt seda käsitleda. tegemist on kuuma teemaga ja me peaksime ettevaatlikult suhtuma ja vaatama, Äh, kuidas see kujuneb Makedoonia ja teiste huvides. ja sellega seoses tahaksin ma raportöörilt äh, paluda, minu arvates parlament peaks äh, seadma delegatsiooni sinna rahvahääletusele, see kuupäev on olnud teada juba pikka aega, me oleks pidanud selleks valmistuma ja me peaksime sellele ka piisavat austust avaldama, arvestades selle sündmuse olulisust, aitäh! just küsisin sekretäriaadilt, kas otsus on tehtud, kas me saadame parlamendi delegatsiooni või mitte. ma kontrollin seda. see on oluline. proua Sakurava, palun. suur tänu sooviksin tänada härra Vaiglit äh, väga hea teksti eest, mille ta on koostanud. härra Vaigel, loodetavasti lubate äh, mõningaid märkusi teha mis meetodeid kasutati kokkuleppe saavutamiseks ja selge on see, et koha peal on viimastel aastatel olnud olukord keeruline aga tehtud on jõupingutusi selle nimel, et saavutada tasakaalustama, tasakaalustatud tingimused probleemide lahendamiseks ning äh, varasem valitsus äh, lõi olukorra, kus oli väga keeruline sujuvalt liituda Euroopa Liiduga. tuletaksin teile meelde, et varasem valitsus ja äh, see ja poliitiline kriis, äh, mis äh, viimastel aastatel aset leidis, on olukorda halvendanud seoses liitumisega, mis on kohustanud kolmandaid riike ka sellega seotud tegutsema ja neljal aastal, mis ma olen Euroopa Parlamendis olnud, olen ma tähele pannud järgmist. tekstis ei kasutata sõna Makedoonia varasemalt ja ma tahaksin veidi rohkem selle kohta teada ja praegune lähenemine ei ole tegelikult arvesse võtnud kõiki neid muudatusi, mida on vaja teha, on vaja jõupingutusi muudatusteks, selleks, et äh, läbirääkimised saaksid äh, alata ja lõpetuseks ma ei ole nõus nendega, kes arvavad, et kiire liitumine aitab äh, riigi äh, demokratiseerimist ja vajalikke reforme. me ei saa selliseid reforme peale suruda. kui edusamme ei ole, ei saa me olla toetavad. aitäh! Thank you, Miss Sakorafa. suur tänu, proua Sakorafa. ja kaks sõnavõtjat veel kõigepealt härra Papadakis. suur tänu, loen kreeka keelele üle, ütleb kõneleja. hiljutine kokkulepe Kreeka valitsuse ja Füromi valitsuse vahel minu arvates ei ole tingimata piirkonna riikidele kasulik NATO ja Euroopa Liiduga liitumise küsimus justkui see liitumine oleks ähm, võtmeelement edusammude osas Balkani riikides. loomulikult on vaja tagada piirkonna inimeste julgeolek ja lisaks sellele on ka vähemuste küsimus, mis vajab käsitlust. Lääne-Balkani riikide puhul on vaja Euroopa Liidu rolli ning selles osas, mis puudutab nime, siis see on midagi, mis võib põhjustada probleeme. me ei tea, kuidas see tulevikku võib mõjutada. piiri küsimus näiteks Serbia ja Kosovo vahel. seega me ei usu, et tegemist on millegagi, mis rahu õitsengu piirkonnas tagab see on midagi, mis mõjutab kahte riiki ja laiemat piirkonda. ja kindlasti on ka takistusi ka tulevikus integratsiooniga Euroopa Liitu ja NATO-sse. aitäh. ja härra Preda, härra Kuukani nimel aitäh ja võtan sõna Eduard Kukani nimel, sellepärast et ta ei ole saanud täna siia tulla, aga ta on saatnud äh, sõnumi, kus ta väljendab, et Makedoonia on äh, saavutanud edusamme. härra Kukan tervitab äh, uue valitsuse pühendumust sellele protsessile ja ka komisjoni ja nõukogu äh, sõnavõtte selleks, et avada tee läbirääkimiste avamiseks kaks tuhat üheksateist aastal. samuti rõhutab ta, et oleks vaja julgustada riiki integratsiooniprotsessiga edasiliikumiseni ning luua hoogi Euroopa Liidus selleks, et läbirääkimised avada kaks tuhat üheksateist aasta juunis ta väljendab tänu jõupingutuste eest valitsuse poolt selleks, et naabritevahelisi suhteid arendada. Bulgaaria ja Kreeka panus on selles osas olnud väga oluline. härra Kukan on öelnud, et loodetavasti makedoonlased toetavad kokkulepet Kreekaga eelseisval rahvahääletusel ja samuti on ta maininud, et riigi tulevikuperspektiivi osas on oluline, see rõhutab, et poliitiline kliima on muutunud, et usaldusväärsus ja integratsiooniprotsess on selles osas tähtsad, on vaja tagada jõudude vaheline äh, tasakaal riigis, äh, õigusriigi põhimõtted ning äh, põhilised muudatused peavad olema kaasavalt ja avatult ellu viidud. see puudutab eriti teemasid, mis on seotud õigusriigi põhimõtetega ja põhiõigustega ja seega on oluline käsitleda kiireloomulisi Äh, prioriteete äh, ja lähtuda ohvridi raamleppest. härra Kukan on samuti öelnud, et parlament peab taastama oma rolli äh, seadusandliku protsessi käsitlus ja samuti rõhutab seda, et Euroopa Parlament on alati olnud valmis toetama ja abistama Sobraniat selles valdkonnas lähtudes Jean Monnet dialoogist või muudest aspektidest, mis puudutab ka hiljutist äh, parlamentaarset äh, komiteed. lõpetuseks härra Kukan ütleb, et meil on hea raport, mis äh, näitab toetust selle riigi edusammudele, aitäh! aitäh, Kristjan, kas keegi soovib veel sõna, tundub, et mitte ja seega paluksin Lääne-Balkani piirkonna direktoril nüüd sõna võtta. aitäh, lugupeetud esimees, parlamendisaadikud, alustuseks sooviksin tänada raportöör Vaiglit resolutsiooni eelnõu ja kogu tehtud töö eest. Teie panus koos äh, härra Fleckensteini ja Kukoniga äh, leppe ettevalmistamisel ning Jean Monnet Eh, dialoogi pidamine näitab, kuidas see koda on panustanud selleks, et demokraatlikke protsesse toetada. üldiselt käsitleb see komisjoni äh, aruande tulemusi kaks tuhat kaheksateist aastal, nagu öeldud, siis on üle saadud poliitilisest kriisist ja on tagasi Euroopa Liidu kursil. valitsus on, äh, välisminister äh, väljendas kõiki neid edusamme heanaaberlikes suhetes, eriti mis puudutab kahepoolset kokkulepet Bulgaariaga ja hiljem ka Kreekaga. see ajalooline kokkulepe on näide piirkonna ja Euroopa kohta tervikuna. komisjon äh, jätkab äh, järgmiste sammudel abistamist ning äh, eelseisev referendum on võimalus kodanikele otsustada oma riigi tuleviku osas. suund on selge, see viib Euroopa Liidu liikmesusele ja mitmed koja liikmed on öelnud, kõik poliitilised jõud peavad näitama üles vastutust ning kodanike ootustele vastama ning toetama strateegilist eh, eesmärki kaks tuhat kaheksateist aasta raportis hindasime me, et piirkondlik repe on valdavalt ellu viidud ning sisulist, eh, e-, sisulisi edusamme on saavutatud eh, prioriteetsete reformide osas, seega me oleme liitumisräägimiste avamist toetanud nõukogu ja ülemkogu on samuti tunnustanud eh, edusamme ning on väljendanud samu soove avada läbirääkimised kaks tuhat tuhat üheksateist aastana äh, juunis. reformid peavad süvenema tulevastel kuudel ootame me täiendavaid edusamme, eriti äh, õigussüsteemis äh, äh salateenistuse osas ja teistes valdkondades. komisjon on panustanud reformi jõupingutuste toetamist Euroopa Liidu teel volinik Haan on ametlikult käivitanud sõelumisprotsessi äh, Skopjas juulis, mis puudutab just õigusriigi äh, peatüki, ta külastab Skopjat taas paari nädala pärast ning peadirektor äh, on riigis tänasel päeval ja on mõned viited komisjoni, need on mõned näited komisjoni panusele sellel teemal, aitäh! I would now like to give the floor once again to the raporteur. aitäh ja annaksin sõna taas kord raportöörile lõppsõnadeks. aitäh, härra esimees. sooviksin lisada eelöeldule, et äh, viimaste aastate jooksul, kui me oleme tegelenud äh, poliitilise kriisiga Makedoonikas, siis meil on olnud tõesti väga suurepärane koostöö ja mõistmine meie parlamendi ja komisjoni vahel ja ma pean rõhutama, et kui oluline on olnud ka see isiklik kaasatus ja, ja loomingulisus selles tegevuses, kui me pidime lahendama seda probleemi, mille tulemuseks oli Sprežino kokkulepe ja siin oli komisjonipoolne äh, panus väga oluline, ka volinik Johannes Haani panus väga oluline, me peame seda tunnustama. ma sooviksin tänada kõiki, kes täna osalesid selles arutelus, ma võtsin teatavaks kõik teie märkused ja mured ja ootan huviga edasist tööd, et parandada seda raportit veelgi ja seda ka meie arutelude käigus, mis meil toimuvad variraportidega, aitäh teile! hästi, aitäh härra Ivo Vaeglile, aitäh ka kolleegidele omapoolsete sõnavõtute eest ja võime siis selle raporti projekti esimese arutelu lõpetada ja muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kuues september kell üksteist. ja siis meil toimub kahekümne seitsmendal septembril siin ahvetis teine arutelu selle raporti projekti osas. ja nüüd jõuame kuuenda päevakorrapunkti juurde, see on raporti komisjoni kaks tuhat kaheksateist aasta Bosnia-Hertsegoviina aruande kohta. ja pikemalt venitamata annaksingi sõna meie raportöörile. ainus ja tõeline Kristjan Tambreda, palun. suur tänu, mul on hea meel täna siin tutvustada oma neljandat raportit Bosnia-Hertsegoviina kohta ja täna pärastlõunal lähen ma Sarajevosse mõningate kolleegidega Rahvaparteist, härra äh, Kovaltševiga näiteks, ja mul on hea võimalus tutvustada teile seda esialgset äh, aruannet erinevatele osapooltele kõikidel tasanditel ja pärast tänast arutelu on meil võimalus siis tõesti otseselt äh, rääkida kõikidest nendest äh, teemadest asjaosalistega. see raport on võimalus selgelt edastada mitmeid sõnumeid. esiteks, et me oleme Bosnia-Hertsegoviina Euroopa tulevikule väga pühendunud ja me jätkame selle riigi toetamist. sellest lähtuvalt komisjoni küsimustele vastamine, mida president Juncker veebruaris esitas Sarajevas, on väga teretulnud. viisteist kuud kulus vastamiseks ja loodame, et täiendavate küsimuste vastused on võimalik septembri lõpuks vastu saada, nii nagu Euroopa Komisjon on soovinud meile teeb muret aeglustumine reformide osas, kuna on poliitiliste erimeelsustega tegutsemist valimiskampaania raames, mis on käivitanud väga vara, isegi selle riigi standarditele kohaselt teine sõnum puudutab järgmist kui ei ole kokkulepet valimisseaduse kohta, siis äh, novembris äh, peavad need aset leidma siiski headel tingimustel ning tulemused äh, peab, tulemusi peab olema võimalik rakendada ilma küsimuseta. ja seda me eeldame ühelt potentsiaalselt kandidaatriigilt, et ta suudab läbi viia valimised äh, ja neid tulemusi ka pärast ellu viia. see on üks põhiline nõudmine kõikidele riikidele, kes soovivad Euroopa Liiduga riikida. kolmas sõnum, pärast valimisi peavad ametivõimud kiiresti tegutsema ja kõik poliitilised osapooled peavad kogunema Äh, selleks, et liikuda Euroopa integratsiooni suunas ja vastavad reformid ellu viia. esiteks siis sotsiaalmajanduslikud reformid, aga mitte ainult sellepärast, et riigis on vaja mitmeid muudatusi. lisaks on ka mitmeid samme, mis on väga prioriteetsed, näiteks korruptsioonivastane võitlus, õigusriigi põhimõtte rakendamine, õigusemõistmise sõltumatus, haldusreform ja sel aastal tuleb eriti rõhutada eh, inimõiguste kaitset, vajadus tegutseda mittediskrimineerimise osas ja on vaja lõpetada kodanike diskrimineerimine, nagu on nentinud Strasbourgi inimõiguste kohas, kohus eh, mitmetel juhtumitel ja igasuguse muu diskrimineerimise osas. meediavabadus on samuti oluline. kahjuks viimased sündmused on näidanud äh, tõsiseid rünnakuid äh, žurnalistide suhtes äh, nagu ajakirjaniku, ühe ajakirjaniku osas ja riigi ajakirjanike Äh, organisatsiooni osas on kaks tuhat seitseteist aastal kuuskümmend üks ajakirjanikku rüka-, rünnatud ja sel aastal samuti suur arv on rünnakute ohvriks sattunud ja see on väga murettekitav, see peab lõppema ning äh, poliitilised juhid peavad tõesti tegutsema selle nimel, et luua õhkkond, kus ajakirjanikud saavad oma tööd teha. ja kindlasti äh, tõstatan need teemad tulevikus ja olen valmis tegema koostööd kolleegidega. ja meil saab olema tihe koostöö, nii nagu varasemalt äh, raporti koostamisel, aitäh. aitäh, Kristjan, selle ettekande eest ma arvan, et kõige parem on kõigepealt äh, sõna anda meie delegatsiooni juhile, kolleeg Pitsulale. aitäh, härra esimees. mina sooviksin õnnitleda härra Predat selle suurepärase äh, raporti puhul, see tõesti võtab äh, kokku kõik sündmused Bosnia-Hertsegoviinas äh, viimase aasta jooksul ja Bosnia-Hertsegoviina delegatsiooni juhina tervitan eelkõige seda tõsiasja, et siin on prioriteetsena käsitletud just lahendamata küsimusi nimelt ka seda, et meie ühine parlamentaarne assamblee ei ole suutnud äh, viimastel aastatel tegutseda ja oluline on loomulikult ka maaelu areng, aktsiisi, ähm, makseõigus ja nii edasi. nii et äh, ei saa öelda, et üldse edusamme ei ole saavutatud äh, Bosnia-Hertsegoviinas, et seal on, valitseb stagnatsioon ja valimiste eelselt me oleme näinud, et olukord on ainult hullemaks muutunud. oleme ka näinud, et äh, Türgi president Erdogan üritab äh, ka ähm, eirata seda, et ähm, serblaste vabariigis ähm, viidi läbi äh, genotsiid. aga kuna valimisõigust ei ole ka samuti soovitud kohandada, siis on tekkinud keerulisi probleeme. nii et me räägime siin ka ähm, erinevate etniliste vähemuste ähm, esindatusest. me peame rääkima ka kõikide probleemide aluspõhjustest Bosnia-Hertsegoviinas, me peame rääkima sellest, et Daytona kokkulepe ei toimi. kui seda muudetaks, siis riik toimiks lähtudes õigusriigi põhimõtetest, subsidiaarsust ja teistest põhimõtetest, mis tagaksid ka kõikide isikute ringkondade esindatuse. soovin veel kord õnnitleda raportööri ja ootan huviga meie koostööd. aitäh, Tanino ja nüüd sõnasoovijad vastavalt meie nimekirjale. kõigepealt kolleeg Suitsa, kolleeg Sovko. kas sotsiaaldemokraatide hulgast on kedagi? jah, peame nimed kirja panema. niisiis, meil on nimekirjas Sovko ECR-ist, härra Pelder. aga te pea- peate ka sõna soovima. sellepärast, et äh, meil on tekkinud siin pahandusi komisjonis, sellepärast et me ei ole nimesid kirja pannud ja seetõttu me oleme nüüd väga hoolikad nimekirja moodustamisel, niisiis. Don't get it wrong. Peldur on Etserist, et ärme seda valesti pane. siis kolleeg Raatos, rohelistest kolleeg Šoltes, ei, teda ei ole kohal, nii et ta ei saa sõna võtta, ma mõistan niiviisi seda olukorda. kuue, kolleeg Koltšek kohal ei ole, EFTD, kolleeg Stalde ei ole kohal. ENF, nii. Suitsesovko. Takis, Belder, Radoš, okei okay.? hästi sobib. kohe, täpselt, niisiis. alustame härra Papadakisest. Το σχέδιο του εισηγητή είναι ισορροπημένο. Suur tänu! jah, see raporti projekt on tõesti väga tasakaalus ja siin räägitakse kõige olulisematest teemadest. tegu on Euroopa Liidu ja Bosnia-Hertsegoviina suhetega. aga mõningates punktides tuleks asju põhjalikumalt käsitleda ja seetõttu ma töötan välja ka mõningad muudatusettepanekud. kõigepealt me peaksime tugevamini välja tooma, et, et selle riigi Euroopa äh, väljavaated äh, äh, moodusta-, mõjutaksid ka positiivselt sealset poliitilist olukorda ja loodetavasti see tagab ka parema tuleviku kõikidele ähm, riigi kodanikele, ükskõik millisesse rahvusvähemusse nad kuuluvad või millisesse usulahku nad kuuluvad. seetõttu me peaksime äh, reformikava läbiviimist äh, rõhutama. siin on olulised ikkagi kodanike äh, huvid ja samuti suhted Euroopa Liiduga on olulised ja nii nagu raportöör ütles, nii ka mina ütleksin, et ma olen rahul sellega, ähm, kuidas riik on vastanud küsimustikule, aga samas Nad peavad veel lisaküsimustele vastama. meil on vaja strateegilist kava. selleks, et ähm, saaks õigust kohandada järk-järgult ka Euroopa õigusega ja mis puudutab nüüd äh, kodanike huvisid ja õigused, siis Euroopa Liit peab tagama selle, et kodanikud tagata, ähm, kaasataks ka liitumisläbirääkimistesse, ähm, samuti äh, arvamusvabadus ähm, ja sõltumatu meedia, siinkohal tuleb edusamme saavutada olukorra parandamisel. samuti julgeoleku vallas tuleb äh, olukorda parandada, ränne, äh, siin tuleb ka edusamme saavutada eelkõige just haavatavate rühmade käsitlemises, siin tuleb võidelda ka diskrimineerimise vastu, see on ka väga oluline teema siin edusamme saavutatud ei ole ja, ja samuti, mis puudutab ähm, inimõigusi ähm, Roomas, et ka siin ei ole inimõig-, inimõigustest kinni peetud ega edusamme saavutatud. palju on veel teha ka ähm, majandusvaldkonnas, äh, sotsiaalvaldkonnas siin tuleb lähtuda ikkagi majand-, tuleb lähtuda kodanike huvidest, samuti tuleb arvestada naaberriikidega endiselt on veel probleeme, seda, sellest rääkis ka raportöör ja väga palju tööd tuleb veel ära teha. nii et see on kõik, mis mul praegu öelda on. ja sooviksin tänada raportööri ja mul on hea meel meie hea koostöö üle, nii nagu ka eelmisel korral, aitäh! aitäh! ja nüüd ECR-i variraportöör härra Pelder, palun! aitäh, härra esimees! kõigepealt sooviksin südamest tänada härra Predat selle väga selge raporti koostamise eest Bosnia-Hertsegoviinas. endise ajakirjanikuna on ajakirjanduse olukord äärmiselt oluline minu jaoks ja te olete siin ka rõhutanud seda kurba olukorda, mis seal riigis on, eriti mis puudutab siis rünnakuid ajakirjanike vastu Bosnia-Hertsegoviinas. Vladimir Kovatševitši nimi on siin ära toodud ja samuti siin on ka Äh, Sarajevos olnud äh, suur meeleavaldus ajakirjanike toetamiseks. ja ka ametivõimud on üles kutsutud äh, tagamaks ajakirjanikele tegutsemisvabadus. see on oluline. ja veel üks märkus, mis on minu jaoks oluline, nimelt, mis mulle silma jäi selles raportis, et siin ei räägita välisjõudude mõjust ja esinemisest Bosnia-Hertsegoviinas, nii et ma arvan, et sellele tuleks ka ikkagi tähelepanu pöörata, Bosnia-Hertsegoviina on seotud eelkõige just muidugi Venemaaga ja serblaste vabariigi teema on siin ka oluline. ja ka Bosnia ja Türgi suhted, Türgi mõju nii siseriiklikult kui ka äh, väljaspoolt ja see on oluline ka Euroopa Liiduga liitumise protsessis, nii et minu küsimus oleks, et mida arvate teie nendest välisjõududest, kas te soovite seda ka käsitleda eraldi lõikes? ja, ja eile äh, tutvusin ühe väga huvitava äh, äh, artikliga, mis puudutab ühte missiooni, kui ma võin seda nimetada, aga milline on teie arvamus nende välisjõudude tegutsemise osas Lääne-Balkani riikides, näiteks ka Hiina, et me pea-, ma arvan, et me peaksime ikkagi rohkem tähelepanu pöörama nende välisjõududele Lääne-Balkani poolsaarel. aitäh, Bas Põlder! ja nüüd Alde nimel härra Radoš, palun! suur tänu, härra esimees! ka mina sooviksin tänada härra Predet selle väga põhjaliku raporti eest ja ja sooviksin tänada teda ka selle töö eest, mis ta on teinud Bosnia-Hertsegoviina teema käsitlemisel. ja mina äh, sooviksin rääkida äh, sellest, et valimisõiguse osas ei ole suudetud äh, jõuda kokkuleppele ja seda ka mm, parlamendis ja ka mitte ainult siis parlamendis, vaid ka serblaste vabariigis. ja olukord on isegi hullem serblaste vabariigis, kui me Äh, räägime horvaatide, bosnialaste ähm, valimisest ähm, serblaste vabariigi rahvaga, sellepärast et enamus ähm, valib vähemuse esindajaid ja, ja siis need vähemuse esindajad äh, esinevad pigem enamuse huvides, mitte vähemuse huvides, kelle seast nad on tulnud. ja Daytona rahukokkulepe tagas ähm, ka ühesugused õigused kolmele institutsioonile, aga samas vähemuste esindajad ei ole saanud oma, oma rühmi kaitsta ja seetõttu on tekkinud ähm, selline usaldamatuse õhkkond, see on väga oluline teema ja samuti see takistab progressi teistes valdkondades avaliku halduse puhul et äh, vähemuste huvid, äh, diskrimineerimise vastane võitlus ja nii edasi, see on tõesti väga tähtis küsimus. ja ma arvan, et seda tuleks rohkem rõhutada meie äh, raportis ja me teeme ka vastavasisulised muudatusettepanekud, aitäh. aitäh, härra Radoš. ja teised fraktsioonid sõna ei soovi, siis sellisel juhul kolleeg Šuitsa aitäh! mina sooviksin tänada ja õnnitleda Kristjan Preedet selle raporti puhul. see on objektiivne, põhjalik raport, aga fakt on see, et valimised, mis meid ees ootavad Bosnia-Hertsegoviinas oktoobrikuus, leiavad aset ähm, väga keerulises ähm, olukorras ja see on seotud ka edasise ähm, edusammade saavutamisega, ma räägiksin täpsemalt sellest äh, kampaaniast, nii et härra Preda juba loetles üle kõik valdkonnad, kus mingeid edusamme saavutatud ei ole ja delegatsioon, mida juhtis äh, härra Petsala ja mina olin äh, asejuht, siis meie delegatsioonil ei õnnestunud vastu võtta kodukorrareegleid ja see väga hästi ka kirjeldab, milline olukord on Bosnia-Hertsegoviinas. see aga näitab, kui hästi või halvasti me oleme saanud seal tegutseda, nii et ei ole saavutatud mingit kokkulepet. ja sellest on kahju. ja kui me räägime nüüd välisjõudude mõjust, siis me teame, millised need osalised on. see välismõju on olemas, aga väga palju sõltub siin sellest kuidas ka riigi oma jõud käituvad ja tegutsevad. oluline on see, et osapooled võtaksid oma vastutuse ikkagi saabuvate valimiste kontekstis. mul on väga kahju, et äh, konstitutsioonikohus ei suutnud edusamme saavutada Ljubitši juhtimis samuti ähm, rahvakodu saadeti laiali, seal mingit otsust ähm, saavutada ei suudetud ja, või assamblee saadeti laiali. ja meie jaoks on oluline, milliseks muutub olukord peale valimisi, minu jaoks on siin tegu väga suure probleemiga. see on väga suureks takistuseks selle asemel, et saavutada edusamme, Bosnia-Hertsegoviina on äh, astunud samme tagasi, ta on ja ähm, kõik need, kes on öelnud, et Daytona äh, rahukokkulepe tuleb kuidagi ümber äh, defineerida siis ähm, me peame ikkagi säilitama selle, mida on viimastel aastatel saavutatud, Bosnia-Hertsegoviina peaks jääma föderaalseks riigiks ja see lähimuspõhimõte peab jääma siin kõige olulisemaks põhimõtteks äh, riigi toimimisel ja äh, ja täna õhtul lähen Sarajevosse delegatsiooni liikmena, EPP, Rahvapartei esindajana ja ma loodan, et me saame kohtuda kõige olulisemate ähm, osapoolte esindajatega Bosnia-Hertsegoviinas ja ma loodan, et me, et saan siis sealt ka sellist sisendit, millega saan ka härra Preeda raportit välja parandada. aitäh ja nüüd kolleeg Zurovko. aitäh, härra esimees. ma räägin inglise keeles. et tõlkes ei läheks midagi kaduma nende teemade käsitlusel. sooviksin õnnitleda oma kolleeg Predat selle raporti puhul, see on tõesti suurepärane raport ja lugupeetud kolleegid, viimase kahekümne kolme sõja äh, aasta jooksul on äh, Bosnia-Hertsegoviina väga vähe saavutanud ja aastast kaks tuhat neliteist on äh, ka Euroopa Parlament seda tunnistanud ja ka teised, näiteks mis puudutab rahvusvahelise äh, kriisirühma kaks tuhat neliteist ja Euroopa Nõukogu Parlamentaarses Assamblees oma kaks tuhat seitseteist briljantses ähm, raportis ja oma resolutsioonis on seda ka käsitlenud. me peame täielikult äh, toetama seda resolutsiooni, nii nagu viimasel aastal ja positiivselt on komisjon arvestanud ka mõningate soovitustega, aga ta peaks veel rohkem ära tegema. kui me jääme lihtsalt äh, vaikima selle ebatõhusa poliitika osas, siis see ei aita edasi Bosnia-Hertsegoviinat ega ka Euroopa Liitu. Bosnia-Hertsegoviinal on vaja euroopalikke lahendusi äh, väga pikale veninud probleemide lahendamisel, mis puudutab erinevaid äh, sotsiaal- ja poliitilisi küsimusi ja Euroopa Komisjon ei peaks nende kolme kogukonna vahel äh, osapoolt valima. et objektiivsus, erapooletus on oluline sellisel juhul me oleme, saame jääda usaldusväärseks vahendajaks, kui see vajalik on. oluline on ikkagi lähtuda nende kolme kogukonna huvidest ja kolm kogukonda peaksid omavahel kokkuleppele jõudma, kui Bosnia-Hertsegoviina soovib säilima jääda ja, ja siis ühel päeval ka edasi liikuda. To... aitäh ja nüüd härra Haklaitner taaskord DG Nearist, Euroopa Komisjonist. aitäh, härra esimees, austatud parlamendiliikmed. komisjoni nimel sooviksin tänada härra Bredat selle raporti projekti eest. meie leiame, et see tekst on tasakaalus ja ka üldjoontes kooskõlas meie enda aasta kaks tuhat kaheksateist ähm, aruandega ja rõhutame, sooviks rõhutada, et tegu oli vahearuandega Bosnia-Hertsegoviina osas äh, selleks, et ka siis äh, tuua välja aktuaalne olukord Bosnia-Hertsegoviinas, me räägime seal siis ka majanduslikest arengutest, õigusriigi põhimõtete järgimisest ja ja, ja ka poliitilisest äh, probleemist, poliitilistest probleemidest ja samuti, kuidas nad kohan-, on lähenenud Euroopa Liidu õigusele ja oleme omapoolse väga kriitilise raporti, raporti välja töötanud mis puudutab ajakirjanike rünnakut nädalavahetusel, millest ka räägiti, siis selles sooviksin äh, öelda, et äh, Euroopa Liit oma delegatsiooni kaudu on hukka mõistnud sellise rünnaku. oluline on see, et Bosnia-Hertsegoviina saavutaks konkreetseid tulemusi reformikava läbiviimise osas, see puudutab sotsioökonoomilisi küsimusi, avaliku halduse reformi ja otsuseid saab langetada ka enne seitsmenda oktoobril aset leidvaid valimisi, näiteks mis puudutab Europoli kontaktpunkti või siis ka kriminaalkoodeksi ja menetlusõiguse parandamist. sooviksin rääkida paari sõnaga ka rändega komisjon on äh, otsustanud ka Bosnia-Hertsegoviinale lisatoetust äh, eraldada selleks äh, kaks koma seitse miljonit on neile eraldatud selleks, et rändevoogusid hallata. ja siin on ka üks koma viis miljonit juunikuus eraldatud selleks, et pagulaste ja mm, varjupaiga taotlejate humanitaarolukorda parandada ja oluline on ka Föderatsiooni Rahvakoja liikmete valimise äh, olukorra parandamine ja kõrge esindaja Mogherini ja volinik Haan on olnud väga selged oma äh, selleteemalistes äh, avaldustes. ning on pakutud välja ka raamistik, mis peaks välja pakkuma lahenduse ja see, et tulevased valimistulemused võetakse pantvangi erakondade poliitiliste huvide poolt, ei ole äh, variant. edaspidi ka jätkame äh, tihedat koostööd selle riigiga ja samuti ka kõikehõlmava reformikava läbiviimisel omapoolse toe ta-, tagamisega. aitäh, härra Hakk-Leitner, ütleb härra esimees ja nüüd annaksin sõna tagasi härra Reedale. suur tänu, esimees, aitäh kõigile kolleegidele siia tulemast, pärast äh, puhkust ei ole kõik iseenesestmõistetav ja eelkõige sooviksin tänada teid äh, märkuste ja ettepanekute eest ja üritan reageerida mõningatele aspektidele. see kõigepealt, millele viitas härra Pitsula hiljutine otsus parlamendi poolt äh, tühistada genotsiidi raport on täiesti vastuvõetamatu. mõned ütlevad, et tegemist on valimiskampaaniaga, ei see, tegemist on millegi palju enamaga. Äh, ja see on väga tõsine äh, reaktsioon ja äh, Republika Spers-, Sperska puhul oli tegemist äh, siin olulise teemaga ning siin tagasi, sammu tagasiastumine on midagi palju enamat kui murettekitav. lisaks millele viitas kolleeg Papadakis, mis puudutas äh, akiid ja kõike seda, siis eh, kõik need nüansid on seotud eh, ettevalmistustega muudatusettepanekute osas. Need olid osa raportist, aga nagu te teate, siis meil on eh, reeglid, mis puudutavad raporti pikkust, ei ole võimalik ületada teatud mahtu ja seega ma pidin äh, drastiliselt vähendama teksti sisu. ja te kõik olete seda kogenud ja on vaja välja võtta teatud olulised aspektid äh, ja mis hiljem muudatusettepanekuna sisse tehakse, ehk siis äh, Äh, jõutakse tagasi sama teksti juurde, aga see on igal juhul see protseduur ja kõiges, kõikidest nendest reeglitest peab kinni pidama. see, millele viitas kolleeg Pelder, olen nõus sellega, mis puudutab äh, meediavabadust mitte ainult seoses hiljutiste intsidentidega, aga kõigis Balkani riikides, Lääne-Balkani riikides kahjuks on olukord äh, ajakirjanduses väga keeruline, äh, kuna on väga palju vägivalda ajakirjanike suhtes ja ka sõltumatuse puudumine, sest väga paljud Lääne-Balkani ajakirjandused on poliitilise võimu käpa all, kes kasutavad neid oma huvides ära ja ja ka see on väga problemaatiline. nüüd see, mis puudutab ähm, välist mõjutust, see oli ka osa minu raportist, mis ma pidin välja võtma, me oleme mitmetel kordadel sellest rääkinud ning loomulikult kõik need osapooled, kellele viidatud, Venemaa, Türgi, laheriigid äh,, on Bosnia-Hertsegoviinas äh, kohal ja tooksin siinkohal välja ühe väikese nüansi, sest suhtumise erinevus on äh, Türgi ja Venemaa tunnistavad oma mõju selles piirkonnas, aga kui ja kui Putinilt küsida sii- või välisministrilt Lavrovilt, siis nad ei väida, et nad ei äh, ole seal kohapeal tegutsemas ja eriti just enne valimisi ja kõike äh, sarnast. Erdogan on leidnud koha Euroopas, kus kampaaniat teha Sarajevos ja tunnistad, venelased ja türklased tunnistavad avalikult, et nad on väga huvitatud selle riigi osas, mida nad soovivad mõjutada. see aga ei ole laheriikide olukord. Nad on kohal, aga nad ei äh, tunnista seda. ja ma esitasin otseselt selle küsimuse, sest kõik räägivad sellest ja Saudi Araabia esindaja ütles, et ei, meie siin küll midagi ei tee Bosnia-Hertsegoviina on nagu iga teine riik ehk siis siin on äh, erinevus ja kindlasti tuleb seda arvesse võtta siis, kui me üritame tegutseda. tegemist on olulise punktiga ja kõik äh, fraktsioonid võiksid esitada oma muudatusettepanekud ja loomulikult olen valmis tegema koostööd kõigi äh, ka selleks, et leida kasulik sõnastus selle riigi huvides ja nagu öeldud, siis valimised toimuvad veidi enam kui kuu pärast. ja valimise käigus käsitleme me oma muudatusettepanekuid ja võib-olla ka pärast. pärast seda läheb aga kiireks ja kindlasti on vaja ka positiivseid äh, sõnumeid pärast valimisi, mitte ainult enne. nüüd see, mida ütles kolleeg äh, Radoš. mis puudutab valimisseadust ja esindatust, nagu te teate, siis mina ütlesin juba kolmanda raporti käigus eelmisel aastal, et valimisvaldkonnas peab Bosnia-Hertsegoviina äh, tegutsema nii nagu teised riigid, nii nagu liikmesriigid ja läbi viima valimisreformid ja Veneetsia komisjon on öelnud, et kõik äh, vastavad seadusandluse muudatused peavad olema vastu võetud aasta enne valimisi. ja tegemik on minu arvates väga aruka ettepanekuga. kui aasta enne valimisi valimisseadust muuta, või muuta mõningaid sätteid, siis on aega tööd teha lähtudes äh, uuest reaalsusest. kui muudatused tehakse mõned nädalad või isegi kuud enne valimisi, siis võib see vabustada äh, ka kodanikke ja kogu esindatust. see jälle väikese nõuande andsin ma Bosnia-Hertsegiinas juba kaks tuhat kuusteist aastal kõigile poliitilistele osapooltele, kellega ma kohtusin, ma ütlesin, et väga hea on, kui oleks, kui te kokkuleppe saavutate, aga tehke seda kiiresti, aga samas osutus see võimatuks. sellist kokkulepet ei ole ja meie oleme siinkohal jõuetud äh, me ei saa teha nende eh, tööd, mida nad peavad ise tegema, me ei saa sekkuda Euroopa Parlamendi poolt ja öelda, et eh, selline on seadus. ei, olukord ei ole selline. tegemist on kogukonnaga, kes eh, tahab, et Bosnia-Hertsegoviina ühel hetkel saaks liikmesriigiks ja mul on väga kahju, ma olen väga kurb, ma tean, et mitmeid puudujääke esindatuse osas, aga meil oli täielik hea tahe, aga sellest ei piisanud. nüüd see, millele viitas kolleeg Suitsa, varasemas raportis on mainitud seda, aga sellest ei olnud mingisugust kasu jällegi me olime väga lahked, suuremeelsed mitmete liikmesriikide esindajad pingutasid, aga see ei aidanud kuidagi kaasa poliitiliste jõudude tegutsemist Bosnia-Hertsegoviinas. me jällegi tegime ettepaneku, loomulikult me ei saa midagi neile peale suruda, aga me rääkisime sellest põhimõttest, aga sellest ei olnud mingit kasu, me oleme selle üle kurvad, aga mida teha, eh, siis eh, mõned eh, päevad enne neid olulisi valimisi, aitäh tähelepanu eest! okei okay,, aitäh, Kristjan, ja kuna oleme üsnagi ajakavas siis tõesti lubasin sul nii pikalt seda kokku võtta. Kristjan, muidugi meil tuleb veel palju võimalusi selleks, et rääkida olukorrast Bosnia ja Hertsegoviinas, riik on meil alati mõttes ja väljakutseid on seal palju. aga nüüd, kõigepealt muudatusettepanekute tähtaeg on kümnes oktoober, ehk siis aega on kõvasti selleks, et muudatusettepanekuid ette valmistada, paljud teist ka seda kindlasti teevad teist korda räägime sellest ahvetis viiendal novembril, hääletus komisjonis kahekümnendal ja kahekümne esimesel novembril. eduga reisiks Sarajevosse. ja nüüd järgmine päevakorrapunkt. ühine arutelu seitsmenda ja kaheksanda päevakorrapunkti kohta soovitas nõukogule komisjonile Euroopa välisteenistusele Euroopa Liidu ja Kirgiisi Vabariigi vahelise laiaulatusliku lepingu kohta ja teiseks siis ka partnerluse loomise eh, leping, mis puudutab Horvaatia Vabariigi nõusolekut. kõik kolleegid, kes huvituvad Kirgiisi Vabariigist, on loodetavasti saalis kohal ja kõigepealt annaksingi sõna raportöörile mõlema küsimuse puhul, taas kord Kristjan Tõnpreda suur tänu, esimees. räägiks kõigepealt teisest punktist, mis puudutab äh, Euroopa Ühenduste liikmesriikide teiselt poolt Kirgiisi Vabariigi vahelist partnerlust tegemist on koostöö- ja partnerluslepingud, mis äh, on sõlmitud pärast Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemist ja loomulikult on minu raportis ettepanek, et me oleme nõus äh, selle lähenemisega ja teine teema, mis puudutab meie koostööd, äh, vajab ajakohastamist ja meil on vaja mõelda, milline on äh, meie suhete tulevik. raporti projekt paneb ette läbirääkimiste jätkamist selleks, et sõlmida see laiaulatuslik leping Euroopa Liidu ja Kirgiisi Vabariigi vahel. Nende läbirääkimiste perspektiiv on oluline ja kõik tingimused selleks on olemas. ma arvan, et me ei peaks piirama kuidagi Äh, kokkulepete heakskiitmise tagasilükkamisega, mis meile ette pannakse, vaid sisuliselt tegutseme. ning see äh, praegune leping, mida läbi räägitakse, selle osas saame me olla väga selged, me toetame äh, suhete süvendamist selle riigiga ja sellest lähtuvalt äh, olema siin välja toonud mõningaid eesmärke, mis meie arvat-, minu arvates on olulised. eelkõige peab olema see ambitsioonikas ja eesmärgiks seadma eh, turumajanduse arendamise perspektiivi selleks, et tuua käegakatsutavaid eh, tulemusi sotsiaalmajanduslikus plaanis eh, kodanikele samuti. see leping peab konkurentsireegleid toetama ning äh, juriidilisi nüansse, sest äh, äh, institutsioonid peavad tegutsema läbipaistvalt. lisaks sellele selline leping peab toetama mitmepoolsust, äh, rahvusvahelist koostööd küsimustes nagu kliimamuutused, ränne, organiseeritud kuritegevus ja terrorism. neljandaks, selle lepingu tuumaks peab olema demokraatia põhimõtete jõustamine, sealhulgas inimõiguste tagamine. raporti eelnõus on ära toodud need eesmärgid, lähtudes kolmest teljest. esimene puudutab poliitilist dialoogi ja koostööd Euroopa Liidu ja Kirgiisi Vabariigi vahel rahvusvahelisel tasandil ja peaks rõhutama, et oluline on see, et mitmekesistab Kirgiisi Vabariigi majandust ning toob endaga kaasa koordineerimise parendamise eh, nendes suhetes rahvusvahelisel tasandil nagu ka WTO-s teine telg puudutab institutsioonilisi perspektiive, rõhutab seda, kui oluline on koostööinstantside tugevdamine nagu koostöö eh, kogu Äh, või ka dialoogi inimõiguste osas. sellest lähtuvalt pööraksin tähelepanu vajadusele tugevdada äh, parlamentaarse koostöökomitee rolli. meil on vaja tõhusat järelevalvet äh, elluviimise osas varasemates küsimustes, mis ma välja tõin kodanikuühiskonnal on samuti oluline roll ja läbirääkimiste, nii läbirääkimiste käigus kui ka leppe rakendamisel. kolmas eh, telg raporti puhul puudutab eh, ühiseid huvisid Euroopa Liidu ja Kirgiisi Vabariigi vahel ning eh, nende käsitlemist selles lepingus. see puudutab koostööd demokraatia osas mis peab tagama toimiva parlamendi eh, Kirgiisi vabariik on üks eh, tärkavaid eh, demokraatiaid selles piirkonnas, üks väheseid nendest ja on vaja poliitiliselt, diplomaatiliselt, rahaliselt ja tehniliselt neid toetada. me peame äh, reageerima, kui demokraatia satub ohtu, nii nagu mis puudutab kaks tuhat kuusteist aasta põhiseaduse muudatusi. läbirääkimiste käigus on vaja käsitleda nõrku kohti ka õigussüsteemis ja me peame viitama konkreetsetele juhtumitele teine ühishuvi puudutab piirkonna mõju Kesk-Aasias selle lepingu puhul. läbirääkimiste käigus peab äh, julgustama konstruktiivset koostööd ja pingete, äh, majanduslike diplomaatiliste suhete pingestumist Kasahstani või Usbekistaniga kahe riigi puhul kus väliskomisjon äh, peatselt ka külaskäigu läbi viib. selline on raporti ülesehitus ja ma teen ka ise mitmeid muudatusettepanekuid selleks, et äh, täpsustada äh, seda sisu. ja lõpetuseks tahaksin ma tervitada meie hulgas kõrge, Kirgiisi Vabariigi suursaadiku kohalviibimist Euroopa Liidus ja suur tänu kuulamast, aitäh! Merci, Kristjan! aitäh, Kristjan! ja nüüd annan sõna delegatsiooni esinaisele proua Klõgule Peterson um,. Dear colleagues head kolleegid, Kõrgõzstan on väike demokraatia saar selles piirkonnas. demokraatia loomulikult on äh, seal üsnagi nõrk ja Kõrgõzstan vajab meie toetust, seda mitmes mõttes, nii majanduslikult, kaubanduses, hariduses sealseid vabaühendusi ja kodanikuühiskonda tuleb tugevdada, õigusriiklust tuleb tugevdada. ja see leping on heaks platvormiks edasisele koostööle Kõrgõzstani ja Euroopa Liidu vahel ning ma tervitan selle allkirjastamist, ma tervitan neid ettepanekuid ja uusi muudatusi ning ootan tihedamat koostööd tulevikus eh, mitte ainult eh, Kõrgõzstani, aga kogu piirkonna ja Euroopa Parlamendi vahel, aitäh! Thank you, miss! aitäh, kolleeg! ja nüüd kõnelejate nimekiri. praegu on eh, kolleegid Andi Keene, Alle-Maria härra Naat soovinud sõna, kas keegi jäi sõna silmi vahele, ei, siis proua Alja-Mari. suur tänu, esimees. kõigepealt sooviksin õnnitleda Kristjani, kes on koostanud taas kord raporti, mis on väga täpne ja väga huvitav. mõned aastad tagasi käisin ma Kirgiisi Vabariigis ja ma pean ütlema, et mind vapustas eriti see, et me rakendame sarnast lähenemist nende riikide puhul, ükskõik mis riigiga on tegemist ja see on veidi paradoksaalne näha, et tegemist on ühesuguse äh, lepingumudeliga, samade sõnade, viidetega, mis puudutavad neid äh, riike nagu Maroko või ka Kirgiisi Vabariik. ja minu arvates oleks oluline Äh, lähtuda ka vajalikest nüanssidest äh, eri riikide puhul ja siis ka vastavad eesmärgid sätestada, kus oleksid konkreetsed realistlikud eesmärgid, seda esiteks. teiseks, äh, ma leian, et seda tüüpi raporteid, Kristjan ka seda ütles Äh, justkui eraldiseisvalt käsitleda. meil on vaja, et Euroopa Liit äh, omaks visiooni sellest, milliseid suhteid ta tahaks hetkel, kui Hiina on loomas uut rahvusvahelist poliitikat, äh, uut siiditööd, siis mida meie Euroopas teeme, milline on meie visioon nende riikide osas, millel on äh, kultuur ja ka väga suur äh, majanduspotentsiaal ja kahetsusväärne on see, et äh, lähtutakse riigipõhiselt ja mingil määral ignoreerides äh, tegelikku olukorda, aga eelkõige sellest, milline on see keskne nägemus, mida Euroopa Liit soovib näha Kesk-Aasias Äh, lihtsalt selle asemel, et sõlmida järjekordne leping mingisuguse riigiga, on meil vaja poliitilist äh, rahvusvahelise tasandi lepet, mis lähtuks äh, terviku käsitlemisest. ja loomulikult on tegemist poliitiliste erinevate reaalsustega, aga see on midagi, mille osas me peame oma huvi säilitama. ja ma tean, et äh, selles raportis ei olnud võimalik kõiki detaile välja tuua, aga minu arvates oleks seda võib-olla siis äh, ikkagi välja tuua, et Euroopa Liit peab ja saab äh, olla poliitiliselt, majanduslikult, strateegiliselt ambitsioonikas äh, regiooni kui terviku suhtes, aitäh. Merci, Michel. aitäh, Michel. Javier, palun. Eh, gracias, señor presidente. aitäh, esimees loomulikult, kui võrrelda Kirgiisi vabariiki teistega nagu Usbekistaniga, Türmeeniaga, siis see on midagi sellist, mis näitab, et riigid on tegelikult omavahel väga erinevad, aga sellegipoolest ei tohiks hakata väitma, nagu olukord oleks probleemideta. kui vaadata, missugune on nende riikide ülesehitus mis, kuidas on need riigid üles ehitatud, siis äh, tuleb aru saada, et Kirgiisi Vabariik on väga habras, mitte ainult piirkondlikus kontekstis, mitte ainult äh, konflikte arvesse võttes, mis on ka väga keerukas teema ja mis on vägagi mõjutanud ka näiteks Tadžikistani äh, ja ei tohi ka unustada Afganistani mõju või ka näiteks narkokaubanduse olulisust selles piirkonnas seda kõike tuleb näha teatud kontekstis, et seda õigesti mõista. nii palju, kui mina aru saan, siis äh, Kõrgõzstani puhul on probleem selles, et äh, Biškeki lähedal põhjaosas on riik märksa arenenum kui lõuna pool, näiteks lõuna pool Oši linnas on rohkem usbekke kui äh, Kõrgõzstani kohalikke ja seda tuleb ka arvesse võtta sellel on ka poliitilisele ülesehitusele riigis mõju, võttes arvesse, missugused erakonnad on põhja või lõuna osas tugevamad. ühtlasi tuleb aru saada ka, missugune on riigi ja kogukonna ja ühiskonna suhe Kõrgõzstanis üldiselt. miks see oluline on, sellepärast et ühiskond ühiskond tõenäolisemalt usaldab oma nii-öelda kogukonna vanemaid olulistes küsimustes, mis tähendab seda, et riik kui selline on nende meelest vähem oluline ja tegeleb vähem oluliste teemadega. riiki institutsioone ei usaldata piisaval määral ja põhjus seisneb selles, et ähm, põhjuseks on ikkagi korruptsioon, mis on tegelikult ühiseks nimetajaks kõikides arenguriikides. kui vaadata näiteks kohtusüsteemi, siis see teenib vägagi poliitilise või majandusliku eliidi huve ning peamine opositsioonierakond ehk vabariiklased, mida juhib superoligarh härra Popelov, seda tuleb arvesse võtta. kui näiteks ärihuvid ja poliitika põrkuvad, siis poliitikat kasutatakse tegelikult oma ärihuvide edendamiseks. ja seda tuleb arvesse võtta. loomulikult tuleb riigi ülesehitusest rääkida, aga me peame ka vaatama, missugune on meelelaad inimeste seas. aitäh, Javier, ja nüüd kolleeg Andikine. aitäh, esimees loomulikult tervitan Kirgiisi Vabariigi ja Euroopa Liidu läbirääkimiste eh, kiirendamist, mis asendaks eh, üheksakümne üheksanda aasta lepet. teiseks, ma toetan ka Kristjan Predat, meie raportööri, selles, et oluline on läbi rääkida ja kokku leppida ambitsioonikas, tasakaalustatud, laiaulatuslikus lepingus. teisalt aga eh, viitaksin ka sellele, mida ütles kolleeg Rio Marie, nimelt me peame aru saama, missugused on meie lühema ja pikema perspektiivi äh, huvid kogu piirkonna ja ka Kõrgõzstani osas ning sellest lähtuvalt peaks sõnastama selgelt tuvastatud eesmärke ja koostööstrateegiat äh, Kõrgõzstani suhtes, see on oluline üleilmses kontekstis, kuivõrd riik äh, tugevdab ka oma koostööd Venemaa ja Hiinaga Kõrgõzstan näeb, et äh, Venemaa ja Hiina on talle strateegilised partnerid. kuuendal juunil leppisid Hiina ja Kõrgõzstan kokku äh, strateegilises partnerluses ning kui Euroopa Liit ei taha oma osatähtsust kaotada ja kui ta ei taha jätta kogu piirkonda Venemaale ja Hiinale, mis tähendaks ka kõiki, kõiksuguseid majanduslikke ja poliitilisi tagajärgi, siis Euroopa Liit peab olema tõhusam Kõrgõzstanis ning uus lepe peab peegeldama kaubandussuhete edasiarengut, majanduse valdkonnas edusamme, läbipaistvust, head haldustava ja nii edasi. ning kui Euroopa Liit tahab stabiilsed ja jõukad partnerid Kesk-Aasia piirkonnas, täna me räägime siin Kõrgõzstanist, siis Euroopa Liit peab uude leppesse panema tugevad sätted inimõiguste ja demokraatia kaitseks õiglase kaubanduse, konkurentsi kaitseks ning eh, muudki sellised aspektid peavad olema laiaulatusliku lepingu osad, aitäh! aitäh, kallis kolleeg! kas on veel parlamendiliikmeid, kes sooviksid sõna võtta? paistab, et ei ole. sellisel juhul annan sõna Peeter Kasparovale, kes on välisteenistusest ja vastutab Kõrgõzstani eest. palun! aitäh, härra esimees, tänan teid võimaluse eest eh, siin täna kohal olla ja arutelus osaleda. lisaksin üht-teist oma positsioonilt, eh, kuivõrd me tegeleme selle uue leppe läbirääkimisega, sellega alustasime üheksateistkümnendal detsembril eelmisel aastal ja natuke ilmestan seda üldist konteksti. meie arutelud ja suhted Kõrgõzstaniga on viimastel aastatel väga dünaamiliselt arenenud ning kindlasti on vaja uut laiaulatuslikku lepingut, mis asendaks seda partnerluslepingut, mis üheksakümnendatest praegu on. seda muuhulgas põhjusel, et Kõrgõzstan ise on märkimisväärselt arenenud tegemist on riigiga, mis on kõige enam arenenud valitsuse ja ühiskonna avatuse mõttes, põhiõiguste austamise mõttes ja me tahame seda partnerlust nendes väärtuste pinnalt edasi arendada. on olnud ka edusamme majandussuhete vallas, arenguabi, poliitilise dialoogi vallas, me teeme eh, tõsist koostööd demokraatliku reformiga, kohtusüsteemi, hariduse, maaelu arengu, teiste võtmealade kallal ning uus leping võimaldaks meil laiendada nende valdkondade ampluaad, kus koostöö toimub. näiteks võiks hakata rääkima ka kliimamuutustest, mis üheksakümnendatel ei olnud nii oluline teema ja lisaks võiks olla teemadeks ka sellised asjad, mille puhul on teinud märkimis, tehtud märkimisväärset koostööd, aga ei ole olnud õiguslikku alust, näiteks õigusriigi põhimõtte austamine lisaks on vaja seda uue põlvkonna lepingut selleks, et Ähm, peegeldada seda, mida mõned parlamendiliikmed ka väljendasid, nimelt olukord piirkonnas on muutumas ja me töötame praegu ka uue Kesk-Aasia strateegia kallal, mis aitaks arvesse võtta üleilmseid ja piirkondlikke arenguid ja ka dokumente, milles on kokku lepitud üleilmne strateegia, uued strateegiad näiteks Afganistani äh, osas ja ka ühendatavuse strateegiaid tuleb arvesse võtta. selleks, et Kõrgõzstan ei oleks mingisugune eraldi riik, vaid käsitletaks piirkonda tervikuna. ühtlasi me peame mõtlema, kuidas toetada rahvusvaheliste standardite ümberkoondumist ja tuleb silmas pidada ka ambitsioone, mis on Venemaal ja Hiinal, millele tähelepanu juhiti senimaani uues strateegias ja uutes lepetes peaks olema ette nähtud sätted, mis aitaks meil oma strateegilisi ja äh, poliitilisi nägemusi piirkonnas ellu viia. praegu on toimunud neli läbirääkimiste vooru alates detsembrist, järgmine voor peaks toimuma oktoobrikuus ja pean ütlema, et näeme suurt poliitilist tahet ja pingutusi meie Kirgistani partnerite poolt, tõesti mõlemad pooled on pühendunud edu saavutamisele, et kiiresti oleks võimalik järgmiseks kahekümneks või enamakski aastaks milleski tulemuslikus kokku leppida, aitäh! aitäh! ja nüüd Kristjan Preda. kas äh, tahate midagi kokkuvõtteks öelda, paistab, et ei, siis aitäh kõikidele kolleegidele sõnavõttude eest. ajakava. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kahe päeva pärast. ei siiski, uus tähtaeg on nüüd viies september, viies september, mitte enam kahekümne üheksas august, viies september ning äh, komisjonis hääletus tuleb kas kaheksandal või üheksandal oktoobril või kahekümne esimesel või kahekümne teisel novembril. ja loodetavasti jõuame sellega täiskogule enne jõule. nii palju siis äh, ennelõunaseks osaks koosolekust, jätkame kell pool kolm, siis ähm, hakkame peale arvamuste vahetusega härra Bugejaga. väga hea!